Right, could everybody take their seats? kas võiks, võiksite palun istet võtta, nii et ma näeksin, kes kus istub ja me saaksime alustada? okay,. Thank you, thank you very much. suur tänu kõikidele. esimene punkt meie tänases päevakorras on päevakorra vastuvõtmine nagu tavaliselt. tegemist on kohtumisega, mis toimub majanduskomisjoni lipu all, kas kõik on nõus päevakorraga, jah, teine päevakorrapunkt on esinaise teated ja siin nagu igal kohtumisel sellel ametiajal ma ametlikult avaldan kaastunnet äh, meie komitee Poola liikmetele ja teistele poolakatele pärast äh, Smolenski lennukatastroofi, milles hukkusid mitte ainult Poola president, vaid ka paljud Poola riigis olulised isikud. ja mälestuseks palume minutit vaikust aitäh! nüüd lähme edasi tänase päevakorra põhisisu juurde. see on kuulamine, mis puudutab finantskriisi Euroopa Liidus, Kreeka õppetunde Euroopa majanduse järelevalve, statistika ja bilansivälised tehingud. nagu ma ütlesin, tegemist on avaliku kuulamisega, mille korraldajaks on Econ komisjon, see puudutab nii Euroopa Liidu finantskriisi äh, kui ka Kreeka õppetunde meie vastutame finantsküsimuste ja makromajanduse küsimuste üle, mitte ainult finantsjärelevalve üle, mis äh, on sageli tähelepanu keskpunktis, nii et äh, tänane kuulamine on oluline meie praeguse ja tulevase töö seisukohalt. eriti on komisjonil suur roll Lissaboni leppe alusel selles osas, kui komisjon teeb ettepaneku mitmepoolse majanduspoliitikate järelevalve süvendamiseks. siiani on äh, stabiilsus- ja kasvupakti järelevalve olnud äh, ebatõhus, on äh, alustatud olukorra parandamist, palju on juba ära tehtud ja üks osa sellest äh, tõhustamisest on ka avalik debatt parlamendis ja parlamendi kaasatus nendesse asjadesse. seega, nagu ma ütlesin, tänane kuulamine on osa sellest tööst äh, ka õppetundide läbivaatamise osas. mitmed kõnelejad osalevad selles töös, et parandada Euroopa Liidu majanduse juhtimist, statistika usaldusväärsust ja finantsregulatsioonide äh, efektiivsust, nagu te teate, meil on täna kaks ähm, nii-öelda osakoosolekut, kolmas osa, kus pidi osalema härra Krista Toolu, tuleb edasi lükata, sellepärast et ta kutsuti tagasi Kreekasse oluliste küsimuste tõttu, aga ta on mulle teada andnud, et ta on valmis tulevikus ikkagi siia tulema nii et ma rõhutaksin, asi ei ole selles, et äh, ta ei sooviks siin olla, lihtsalt nagu te tõenäoliselt kõik teate, Kreeka valitsus peab võtma teatud samme ja need on praegu prioriteetsemad. nagu liikmed teavad, oleme palunud ka ECOFIN-i presidendi proua Salgado meile külla aluslepingute alusel arutama Kreekale tehtud Ähm, poliitika ettepanekuid ja me loodame, et enne suve õnnestub meil sobiv aeg leida. nüüd selleks, et see esimene osa sisse juhatada, siis ütleksin, et meid huvitab see, kuidas äh, järelevalve ja statistikamaastik äh, on muutunud ja veel muutub äh, praeguste kogemuste valguses näiteks äh, kahe tuhande esimesel aastal äh, vahetustehingud, äh, mida Kreeka tegi Goldman Sachsiga, olid tol hetkel seaduspärased. nii et millised on muudatused ja nende mõju sellest ajast alates ja kas on võetud samme selleks, et üldiselt vältida igasuguseid selliseid tehinguid tulevikus ja nagu me ka jaanuaris rääkisime, tundub, et mehhanismid varade bilansist väljaviimiseks on ikkagi kasutusel paljudel riikidel. Äh, see viib võlad välja stabiilsus- ja kasvupakti nii-öelda vaateväljast ja küsimus on selles, kas meil oleks vaja mingit mehhanismi, et äh, selliseid nii-öelda vaateväljast välja viimise mehhanisme jälgida. selle paneeli kõnelejad ei vaja tegelikult äh, sissejuhatamist, majandus- ja finantsasjade volinik Olli Rehn ja härra Walter Rademacher, Rademacher, kes on Euroopa Liidu peastatistik Äh, vorm on selline, et iga kõneleja saab kuni kümme minutit ja siis vaba mikrofoni korras äh, saavad liikmed küsimusi esitada, küsimused peavad olema seotud ühe konkreetse teemaga, me ei eelda, et panelistid vastaksid väga keerulistele mitmest osast koosnevatele küsimustele erinevatel teemadel. nii et volinik Rehn, palun First... Uh, lubage mul kõigepealt, proua esinaine, liituda teie kaastundeavaldustega, minu siiramad kaastundeavaldused kõigile selle komisjoni Poola liikmetele ja Poola rahvale selle kohutava tragöödia puhul, mis äh, on puudutanud kõiki meid Euroopas, me mõistame poolakate valu minu fookus täna, nagu pealkirjas on öeldud, on äh, õppetunnid Kreeka juhtumist äh, majandusjärelevalve osas. ma jääksin selle teema juurde, aga kõigepealt teeksin teile lühikese kokkuvõtte Telegraafi stiilis äh, komisjoni viimase paari nädala ja kuu sammudest kõigepealt veebruaris ja märtsis me äh, võtsime nõukoguga koos vastu äh, juhised, mis puudutavad lisameetmeid ja eelarve puudujäägi kontrolli alla saamist Kreekast. sinna äh, alla käis mitu järelevalve, valvemissiooni nii poliitilisel tasandil kui ka tehnilisel tasandil mina ise käisin märtsi esimeses osas missioonil, kus oli ka Euroopa Keskpangast äh, Jürgen Stark ja Paul Thompson, kes on IMF-i asedirektor. Ehm, meil oli minu arvates suurepärane koostöö eh, nii IMF-i kui ka Euroopa Keskpangaga, nagu ka Kreeka valitsusega. Kreeka on praegu Äh, sellel teel, et täita äh, sellel aastal äh, neljaprotsendiline eelarvedefitsiidi eesmärk. teiseks, toimub Kreeka statistikasüsteemi reform, peadirektor Valter Rademacher, kes on komisjoni kõige kõrgem ametnik statistika vallas, tutvustab seda teemat me oleme algatanud ka rikkumismenetluse kom-, komisjoni, Barroso komisjoni teise ametiaja alguses. kolmandaks, uue komisjoni esimese sammuna võtsime vastu öö, äh, otsuse, mis puudutab Eurostati auditeerimisõigusi, see on öö, äh, nõukogu ja parlamendi laual praegu aruteluks ja ma loodan teie toetusele, sest seda uut öö, äh, instrumenti on väga vaja, seda Kreeka juhtum näitas väga selgelt. neljandaks, pühapäevast alates on meil olemas selge otsus, mis puudutab Eurotsooni mehhanismi äh, tingimusliku äh, finantsabi osas Kreekale. ehk siis Äh, seda rakendatakse, kui euroala finantsstabiilsus satub ohtu. millised on need õppetunnid, mida me peame tegema tulevikus? täna komisjoni volinike kolleegium pidas nii-öelda sisse juhatava arutelu väga olulisel teema, see on majanduse juhtimise tugevdamine Euroopas minu arvates on Euroopa majanduse viimased arengud, muuhulgas ka Kreekas, on näidanud, et meil on kiireloomuline vajadus süvendada majanduspoliitikate koordineerimist ja järelevalvet. kui, nagu ma siin volinikukandidaadina parlamendi kuulamisel ütlesin juba kolm kuud tagasi, on see üks minu peamistest prioriteetidest, kui mitte kõige tähtsam prioriteet. on selge, et euro esimesed kümme aastat on olnud edukad. seda me peame meeles pidama ja euro on äh, läbinud ka selle testi, mille äh, viimase kahe aasta jooksul äh, Äh, seadis tema ette äh, pärast teist maailmasõda maailma hullim finantskriis. samas on ka selgelt välja tulnud euro, euro ees seisvad ähm, väljakutsed ja puudused. on näha, et äh, meil ei ole mehhanismi, millega jälgida äh, valitsussektori võlgade ja makromajanduse ebastabiilsuste likvideerimist. kakskümmend aastat äh, riigi rahanduse korrastamist on viimase kahe aasta jooksul äh, nii-öelda nulli löödud. ja seetõttu me peame lahendama tänased probleemid ja peame seda tegema kiiresti, mitte ainult pikaajalist, vaid ka lühiajalist perspektiivi silmas pidada nii et me tegelikult üldiselt teame, mida teha ja meil on olemas tegelikult ka selle jaoks vahendid. praegune alusleping annab palju tege-, tegutsemisruumi, ähm, kui me kasutame paremini ära mm, olemasolevaid äh, majanduspoliitika instrumente ja loome uust teisest õigust. see põhineb ähm, aluslepingute artiklil sada kolmkümmend kuus, mis äh, annab õiguse majanduspoliitikate äh, koordineerimiseks euroalas. meil on kolm peamist äh, nii-öelda ehitusplokki, majandus või stabiilsus ja kasvupakti tugevdamine, majandusjärelevalve süvendamine ja parandamine ja alalise kriisilahendusmehhanismi sisseseadmine kõigepealt stabiilsus ja kasvupakt, see on tugev reeglistik, aga probleem on selles, et sellest ei peeta kinni. kinnipidamise parandamiseks on meil vaja tugevdada nii ennetavaid kui ka korrektiivmeetmeid, mis selle paktiga on seotud. rahanduspoliitikate koordineerimine peab äh, toimuma ex ante ehk siis ennetavalt, selleks et tagada, et euroala liikmesriigid tegutseksid ühtselt ja et meil oleks võimalik paremini koordineerida riikide eelarvepoliitikaid. me peame ka jälgima võladünaamikat ja riigi rahanduse kvaliteedi dünaamikat, sealhulgas ka äh, riik, riiklikke reegleid. me peaksime sisse seadma üks Euroopa semestri või Euroopa majanduspoliitika äh, tsükli ja sisestama selle ka riikide eelarveprotsessidesse, praegu seda ei eksisteeri. ma tahaksin rõhutada, et liigsed äh, eelarve puudujäägid on ka paktiga seotud, aga me peame nii-öelda oma hambaid teritama ja peame tegema äh, Äh, ettepanekuid selles osas, mida ette võtta korduvrikkujatega, kes äh, kogu aeg stabiilsus- ja kasvupakti rikuvad. teine ehitusplokk seisneb selles, et me peame minema kaugema eelarve, kaugemale eelarve järelevalvest. me peame jälgima ka makromajanduse tasakaalu, tasakaalustatust äh, ja samuti konkurentsivõime mitmekesisust. ka makromajanduse mm, tasakaalustamatusel võib olla äh, olulisi tagajärgi, muuhulgas näiteks äh, kasvu, majanduskasvu jätkusuutlikkuse kahjustamine. ja lõpuks äh, proua esinaine, mis puudutab kriisi äh, juhtimist, siis see ad hoc mehhanism Kreeka võimalikuks abistamiseks on kiireloomuline. aga üks Kreeka kriisi õppetundidest on see, et tuleb luua alaline kriisilahendusmehhanism, millel on tugevad sisse ehitatud stiimulid, äh, mis teksta selliseks, et mitte ükski riik ei tahaks seda vabatahtlikult kasutada. see peaks olema viimase väljapääsu lahendus, nii-öelda viimane turvavõrk. kui kaks esimest äh, ehitusplokki ehk siis äh, pakti tugevdamine ja järelevalve tõhustamine äh, ei ole aidanud aga ma pean ütlema, nagu me oleme mõistnud, igasuguseid asju võib juhtuda, nii et äh, parem karta kui kahetseda. Äh, proua esinaine, järgmiseks kavatseme välja pakkuda konkreetsed ettepanekud. Äh, mai keskpaigas soovime teile ja nõukogule esitada teatise ja loomulikult olen valmis jätkama seda olulist arutelu täna ja äh, hiljem ja ootan huviga teie seisukohti sellel väga olulisel teemal Euroopa Liidu majanduse juhtimine, aitäh! suur aitäh ka teile! nüüd läheme proua Padamaka juurde, palun, teil on sõna härra Padamaka. suur aitäh teile, proua esinaine. lugupeetud komisjoni liikmed, daamid ja härrad. tere päevast teile kõigile ning nagu proua esinaine teile juba rääkis, esindan ma Euroopa ähm, Liidu Eurostaadi peadirektoraati ja seega saan seletada teile kõigepealt seda, mida teen mina ja ka seda, mida teeb äh, Eurostat. Eurostat ei kogu ise andmeid, vaid äh, koordineerib erinevate statistikaametite või statistikasüsteemide tööd. ning äh, seega kuulub Eurostati nii-öelda koordineeriv üksus ja erinevad siseriiklikud üksused ja Eurostat vastutabki selle koostöö eest, mida tehakse siseriiklike asutustega, kuid osa Eurostati koordineerimistööst on ka ühtne metodoloogia, andmete kvaliteedi tagamine ning samuti nende andmete avaldamine. ilmselt te juba teate, Äh, milline on lugu Kreeka äh, rahandusalaste andmetega aastast äh, kaks tuhat neli ning raportitega, mis esitati ning ähm, ähm, see on aidanud muuta Euroopa statistika andmete struktuuri. statistikaalane hea tava ning äh, erinevate asutuste äh, vastastikune kontroll, erinevad nõuandekomiteed ning samuti Euroopa statistikaalane nõuandev komitee ja lõpuks ka äh, kahe tuhande üheksandal aastal jõustunud uus õiguslik alus. kõik need kokku moodustavad Euroopa statistikasüsteemi isiklikult usun ma, et me oleme kahe tuhande neljanda ja kahe tuhande viienda aasta sündmustest palju õppinud ning äh, statistikasüsteem on muutunud palju kvaliteetsemaks, see paranemine on märkimisväärne ning võib öelda, et Euroopa statistiliste andmete süsteem nii-öelda ametlikul tasandil on praegu väga kõrge kvaliteediga kuid tuleb aru saada, et Eurostati käsutusse antud äh, meetodid, nii äh, üldised äh, kui spetsiifilised meetodid ning samuti nõuandvate komiteede tegevusala on tegelikult piiritletum, kui komisjon on soovinud ja seetõttu ei ole meie töö olnud piisavalt tõhus. samuti on, on öeldud, et ressursse peab olema palju rohkem. eelmise aasta voliniku teatises on välja toodud visioon, milline peaks olema Euroopa statistikaalane töö tulevikus. see tähendaks seda, et statistikaalane töö peab olema paremini koordineeritud kõigis selle süsteemi osades. kui nüüd rääkida spetsiifiliselt äh, avaliku sektori rahastamist äh, puudutavaid andmeid, äh, neid andmeid, mis puudutavad riigi defitsiiti ja kõike, eelarve defitsiiti ja kõike muud, siis sai see alguse Maastrichti kriteeriumite loomisega, on ähm, ette nähtud tingimused ja täpne korraldus, mida riikide puhul, milliseid andmeid riikide puhul võrreldakse aastast kaks tuhat üheksa on olemas ka nõukogu määrus eh, eh, neli seitse üheksa, mis vastab üldjoontes kahe tuhande viienda aasta määrusele. Euroopa aruandlussüsteem, mida nimetatakse ka ESA üheksakümne viieks ning eh, see määrus, millest ma rääkisin, neid on tähtis vaadelda sellepärast, et Eurostat vaatleb neid andmeid, mis puudutavad juba lõppenud äh, perioodi. alates sellest, kui on olemas ESA üheksakümmend viis, on olemas ka üldised reeglid, kuid äh, kui valitsused äh, näiteks sõlmivad uusi tehinguid, siis on Eurostat vastutav selle eest, et ta annab välja erinevaid metodoloogilisi äh, juhtnööre, et riigid suudaksid ka uute tehingute puhul andma, anda adekvaatselt andmeid. viimase kümne aasta jooksul on kõik valitsused hakanud kasutama palju keerulisemaid struktuure ja seetõttu on Eurostati töö muutunud tehnoloogiliselt, tehniliselt keerulisemaks tihti juhtub ka nii, et äh, uus, äh, kui riik võtab kasutusele uue instrumendi, siis hakatakse seda kasutama kiiresti ka teistes äh, riikides ja seetõttu on neile teistele riikidele esimese riigi statistika väga oluline. samuti oli statistika väga oluline siis, kui algas finantskriis ning Eurostat pööras, töötas sel ajal välja konkreetsed juhised, mille abil mõõta neid uusi arenguid pärast kahe tuhande viienda aasta äh, ülevaadet, millega kontrolliti Eurostati EPD äh, andmete kogumist, on Eurostat regulaarselt äh, kontrollinud andmeid kõikide riikide kohta, sealhulgas loomulikult ka Kreeka kohta. ning Eurostati töö on muutunud palju läbipaistvamaks, mis seisneb ennekõike selles, et me avaldame suurema osa äh, oma andmetest kohe veebisaidil. nüüd äh, lähen Kreeka küsimuse juurde. kaheksandal jaanuaril kaks tuhat kümme andis komisjon välja äh, väga põhjaliku raporti, mis puudutas Kreekat, ähm, eelarvedefitsiiti ning erinevaid sündmusi, millest sa-, avalikkus sai teada oktoobris kaks tuhat üheksa aruandlusperioodi jooksul muutis äh, muudeti oluliselt äh, ka andmeid äh, viiest, SKT viiest protsendist seitsme koma seitsme protsendini ning komisjoni raportis selgus, et Kreeka on ajavahemikul aprillist oktoobrini kaks tuhat üheksa esitanud ebaõigeid andmeid ning äh, äh, neid eba, nende ebaõigete andmete põhjus äh, omistatakse erinevatele institutsioonilistele probleemidele, samuti sellele, et andmeid ei olnud piisavalt, kuid ka sellele, et koostöö oli kehv ning Kreeka asutused ei suutnud omavahel ülesandeid ära jagada. et erinevad isikud said valesti aru oma ülesannetest ning et andi, anti ka halbu juhtnööre Kreeka äh, valitsus on kasutanud teatud äh, erandeid, et kunstlikult kahandada seda võlga, mis neil tegelikult on ja seega on esitanud Eurostatile valesid andmeid. komisjoni raport ning Kreeka sõltumatu komisjoni poolt äh, läbi viidud raport viisid selleni, et anti soovitusi ning ka Eurostatilt küsiti andmeid Kreeka kohta ja Eurostat äh, viis läbi kaks äh, visiiti märtsis kaks tuhat kümme. ning äh, nende visiitide tulemusi arutame praegu ja tulevastel kuudel. me teeme ka edaspidi tihedat koostööd kõigi Kreeka statistikaasutuse kolleegidega, et ähm, parandada meie tulevast tööd. ning nagu Olli Rehn juba ütles, on alustatud rikkumismenetlust Kreeka vastu, seda on alustanud Euroopa Komisjon ning Euroopa Komisjon on lisaks sellele välja andnud ka parandusettepaneku määrusele nelisada seitsekümmend üheksa aastast kaks tuhat üheksa, et äh, tõhustada ja hõlbustada Eurostati tööd. ning see annab Eurostatile võimaluse võrrelda erinevaid asjakohaseid andmeallikaid, ähm, muuhulgas ka äh, rii-, äh, riigi aruandlust, riikide aruandlust. ning teatud tingimustel on Eurostatil äh, võimalik kontrollida, kas riigi aruandlus vastab tõele, kas andmed on õiged ning kas kasutatud metoodika on korrektne see tähendab seda, et Eurostatile on antud teatud määral ka audiitori ehm, või auditiasutuse volitused. Kreekas ehm, on Eurostati töötajad samuti ehm, ümber vaatamas erinevaid andmeid ning tulevikus hakkab Eurostati personal külastama erinevaid riike ja seal kontrollima andmeid kuid äh, tuleb aru saada, et isegi need uued volitused, mis Eurostatile on antud, äh, tegelikult ei suuda ära hoida kõiki võimalikke pettusi, sest Eurostat ei pane kokku riikide andmeid. ta ei kogu neid ise, äh, vaid sõltub selles osas ikkagi siseriiklikest asutustest, mis kogunevad, mis tegelevad andmete kogumisega. seetõttu tahaksin veel kord rõhutada, kui tähtis on ressursside kasutamine Eurostati tööd äh, püütakse tõhustada selliselt, et osa Eurostati inimressursist, osa tema personalist äh, vabaneks ja saaks äh, teha rohkem koostööd siseriiklike asutustega. kuid lisaks sellele tuleks meil arvestada ka nii-öelda suure pildiga. riigid ise peavad kasutama läbipaistvaid ja ähm, usaldusväärseid aruandlusmehhanisme, head raamatupidamistava ja nii edasi. me asume ümber vaatama äh, Euroopa ähm, aruandlussüsteemi, mida lühidalt nimetatakse ESA üheksakümmend viis, nagu ka ütlesin, ja äh, siis vaatame me läbi erinevate valitsuste poolt äh, esitatud andmed. komisjon on öelnud, et ES-, ESA määrus tuleks ümber vaadata juba sellel aastal ning ähm, selle uue määruse edukust võiks hinnata aastal kaks tuhat neliteist. loomulikult tuleb siinkohal arvesse võtta ka Kreeka kogemust. suur aitäh teile, proua esinaine, ja kui kellelgi on küsimusi, siis vastan neile hea meelega. suur aitäh ka teile um,! ma tahaksin liikmetele öelda, et me saame kindlasti ka kõikide sõnavõttude kirjalikud versioonid. ja võib-olla on praegusel hetkel kohane öelda, et need, kes siin sõna võtta ei soovi, võiksid äh, märku anda, sest äh, ilmselt, äh, ilmselt muidu tuleb välja, et kõik soovivad sõna ning küsimusi hakkame esitama mitme küsimuse kaupa korraga, et ajaga välja tulla. ja esimesena andis märku proua Kratsa ja seetõttu teie nüüd sõna saategi, kuid kõigil palun meeles pidada, et äh, üks küsimus, üks minut ja üks idee. suur aitäh. härra Rademacher andis meile ülevaate sellest mida Eurostat on teinud ja et Eurostat oli tõepoolest asutus, mis suutis selgelt välja tuua need kroonilised probleemid, mis on Kreeka äh, riigi statistikaga. menetlus, mis viidi läbi kahe tuhande seitsmendal aastal, see ju katkestati. see rikkumismenetlus, ma pean silmas kuid milliseid järeldusi te siis eh, oma tehtud tööst tegite, sellest tööst, mis tehti kahe tuhande esimesel aastal, aga ka sellest, mis puudutas, eh, selles statistikas, mis esitati avalike eh, riiklike haiglate ehitamist. Need ei olnud ju tähtsusetud sündmused, kui silmas pidada Kreeka avaliku sektori võlga kas need andmed, eh, mida nüüd esitatakse, on usaldusväärsed um,? Yes, Sofiindelt, suur aitäh! suur aitäh ka härra volinikule ja härra Radermacherile. ehk siis Eurostati esindajale. kõigepealt, mul on väga hea meel näha, et komisjon ja Eurostat püüavad nüüd reegleid karmistada, kuid kas ei ole tõeline probleem ikkagi selles, et tegelikult meil ei ole instrumente, mille abil neid reegleid jõustada? meil on stabiilsuse kasvupakt ja väga selged reeglid, kuid neid reegleid tegelikult ei täideta ja me ei saa neid ka jõustada, sest tegemist on härrasmeeste kokkuleppega, mille pealkiri on mittesekkumine öeldakse, et minu liikmesriigi asja ärge puutuge, siis meie jätame ka teised rahule. kas te ei arva, et need instrumendid võiksid olla õiguslikult siduvad? ja teiseks, kõigile meeldib Kreekat süüdistada. kõik mõtlevad, et kui Kreekat kritiseerida, siis on kõik lahendatud. kuid kahjuks nii ei ole, Kreeka ei ole mitte probleem, vaid nõrga süsteemi sümptom. ja me peaksime endalt küsima, me peaksime uurima, kui palju Eurostat teadis, mida komisjon teadis ja mida nad tegid. mida komisjon tegi, mida tegid teised liikmesriigid, miks ei taha liikmesriigid, et nende en,, et nende riigi statistikat uuritaks? mina tahaksin küll, et algatataks uurimine, parlamentaarne uurimine. ja mu viimane küsimus on komisjonile. kui me vaatame kuidas kohelda näiteks Enroni? Neid, kes panevad toime mõne ärialase pettuse, tavaliselt pannakse need inimesed kinni. kui nüüd on toime pandud kriminaalkuritegu, mis seisneb selles, et on äh, toime pandud konkreetne pettus ja seatud löögi alla meie ühisraha, mis siis tegema peaks? Sofi, väga hea. aga küsimusi oli kolm. ja lubatud on üks nüüd siis Dirk Epping ja siis kuulame vastuseid. Very... aitäh. Kreeka näide näitab hästi, et kui avalik sektor kontrolli alt väljub, siis uuesti kontrolli alla saada on seda väga raske. sest eh, Kreeka ju teab, millised on stabiilsuse kasvupakti kriteeriumid, kuid ei ole suutnud neid enamjaolt, eh, enamiku ajast täita. seega tahaksin küsida äh, millal komisjon sellest teada sai ja millal ta lakkas huvi tundmast? sellepärast, et äh, kulus ju väga palju aega probleemide algusest, enne kui midagi ette võeti. Saksamaal on öeldud, et kui Euroopa Liidu riik ikkagi äh, jätkuvalt rikub kasvu- ja stabiilsuspakti kriteeriumeid, siis peaks ta tegelikult Euroopa Liidust lahkuma võib-olla sellise kriteeriumi abil saaksime inimesi korrale kutsuda ja riike. aitäh! nüüd tahaksin ma kuulata vastuseid nendele kolmele küsimusele ja kõigepealt härra Olli Rehn. aitäh! ma arvan, et mina alustan ning Valter äh, Radermacher lihtsalt äh, siis täiendab mind ja räägib Eurostati rollist. mina kõigepealt tahaksin vastata proua Kratsa küsimusele. ma võin teile öelda, et juba siis, kui ma asusin ametisse ja Kreeka küsimus nii-öelda pinnale kerkis, lasin oma majandus- ja rahandusasjade äh, peadirektoraadi vastavatel talitustel ning ka Eurostatil äh, seda asja väga põhjalikult uurida. ja on selge, et kõik teised valitsused on nüüd oma aruandluse ja andmed kahe tuhande kaheksanda aasta kohta viinud äh, vastavusse Äh, reeglitega, kuivõrd reegleid ju muudeti aastal kaks tuhat kaheksa ja sellised valitsused nagu Itaalia, Belgia ja Poola, selliste riikide valitsused äh, parandasid ka andmeid kahe tuhande esimese aasta ja veel mõne äh, teise aasta kohta. seega palun teil aru saada, et Kreeka ei ole ainuke riik, kellel on mingeid probleeme seoses riigivõla ja defitsiidi alaste andmete kajastamisega eriti aga on mind häirinud swapide ja öö, määruste ärakasutamine selliselt, et andmeid hakatakse moonutatult näitama. ja seetõttu olen ma palunud Eurostatil läbi viia põhjaliku uurimise erinevate swapide ehk vahetustehingute kohta ning hiljuti äh, härra Rademacher ise kutsus kokku ühe vastava komisjoni ja tema võib sellest, selle tööst lähemalt rääkida. see komisjon uuris neid vahetustehinguid ja minu meelest äh, on Kreeka küsimus kindlasti vaja lõplikult lahendada, kuid selleks peavad äh, ka kreeklased ise tegema koostööd. proua Intveldi küsimustele vastaksin ma järgmiselt kõigepealt äh, stabiilsus- ja kasvupakti kriteeriumite jõustamine. minu meelest on jõustamissüsteemis selgeid äh, puudusi ja väga mitmes mõttes äh, pean ma teiega nõus olema, et Euroopa Liit on olnud justkui hambutu tiiger. me teame, mis juhtus aastatel kaks tuhat kolm, kaks tuhat neli ja kaks tuhat viis, kui mõned liikmesriigid omavahel kokku leppisid mis aga kahjuks nõrgendas stabiilsus- ja kasvupakti. nüüd on meil vaja ehm, stabiilsuse kasvupakti tugevamaks muuta, kui just mitte reformida. ning eh, selle aluseks on artikkel sada kolmkümmend kuus. artikkel sada kolmkümmend kuus võimaldab Eurogrupi rahandusministritel ja Euroopa Keskpanga esindajal, esindajatel äh, kvalifitseeritud äh, häälteenamusega teha otsuse ning äh, see riik, keda hinnatakse, ei saa loomulikult selles hääletuses osaleda. selline hääletus võiks kaasa tuua parema distsiplineerituse kriteeriumite rakendamisel ja jõustamisel. lisaks siis neile elementidele, millest ma rääkisin juba sissejuhatavas sõnavõtus ma olen nõus ka sellega, et liikmesriikidelt äh, tuleks küsida, miks nad siis enne ei ole audiit, äh, auditi tööle paremini kaasa aidanud. mulle tundub siiski, et nüüd teevad riigid seda paremini. Äh, mitmed suuremad liikmesriigid on, on öö, oma, oma tööd teinud palju paremini mis teeb palju lihtsamaks äh, ka Valteri ja teiste Eurostaati kolleegide töö liikmesriikides. ning viimane kõneleja rääkis äh, tähtaegadest, ajapiiridest. mina olen selles ametis alates üheksandast veebruarist kaks tuhat kümme ning üheksakümmend protsenti minu tööajast on sest saadik kulunud Kreeka küsimuse lahendamisele ja me töötame selle infoga, mille me saime kohe siis, kui seda nõuti. ning nüüd hakkavad asjad hak-, äh, saama kontrolli alla. nüüd on meil ilmselt olemas ka vajalikud meetodid äh, finantsstabiilsuse tagamiseks ning selleks, et äh, Kreeka oleks suuteline selle neljaprotsendilise defitsiidi eesmärgi saavutama. palun, Valter Yes, thank you um,. aitäh. mina tahaksin rääkida nõndanimetatud õiguslikust tööriistakastist ehk õiguslikest vahenditest, mida peab olema, mis, mida tuleb parandada. kõigepealt proua Kratsa küsimus. miks rikkumismenetlus esimesel korral lõpetati? sellele küsimusele vastamine heidab valgust ka tulevikule toonane rikkumismenetlus oli seotud Eurostati kontrollivolituste äh, piiridega ning need piirid tähendasid seda, et me võisime kontrollida ainult statistikat, meil ei olnud lubatud kontrollida neid andmeid, mida saadavad avalikud asutused ja neid andmeid, mis on üldised ja seetõttu saime me kontrollida ainult teatud andmeid ning need tegevused, mida nüüd tuleks Kreekas teostada, on seotud ähm, EPD-ga. ning Kreeka siseriiklik statistikaasutus on nüüd äh, jõustamas neid, ähm, äh, neid ähm, soovitusi, mida me oleme palunud neil jõustada. ja meie oleme alustanud uut rikkumismenetlust mitte ainult äh, selles vallas, mis puudutab statistikaalaste reeglite ja metodoloogia rakendamist, vaid ka selles vallas, mis puudutab statistiliste põhimõtete rikkumist. Need on äh, andmete usaldusväärsus, talituse äh, sõltumatus ehk siis institutsiooniline element ja me tohime seda teha sellepärast, et eelmisel aastal anti välja uus statistikaalane määrus eh, number kakssada kakskümmend kolm. ja kui Eurostatile antakse ka audiitori õigused, siis on meil võimalik hakata uurima neid andmeid, mida meil eelmine kord ei olnud võimalik uurida. ja me saame avada erinevaid uksi avalikus domeenis, muuhulgas haiglate uksi. konkreetselt haiglatest rääkides oleme me saanud Ähm, sellise suure paketi Kreeka kohta, millele nüüd on ka templid peale löödud. ja see kajastab, see kajastabki seda, et praegune kriis toimub hoopis teistsuguses kultuuriruumis. mis puudutab äh, tahtlikku kriminaalset tegevust, siis kui me soovisime muuta määrust number nelisada seitsekümmend üheksa aastast kaks tuhat üheksa, siis me äh, kirjutasime muudatustesse sisse ka ühe ettepaneku, millega taotletakse, et liikmesriigid ise sobivate vahendite abil äh, näitaksid, millised ametnikud vastutavad selle eest, et komisjonile antakse õiget äh, teavet ning võtaks need isikud vajadusel vastutusele ning sunniks neid töötama vastavalt kokkulepitud põhimõtetele, põhimõtetele, mis on määruses number nelisada seitsekümmend üheksa. see tähendab, et liikmesriike on sunnitud komisjonile äh, ka teatama, milliste meetmete abil ta kavatseb seda tagada ning tähtaeg selleks teatamiseks on kolmekümne esimene detsember kaks tuhat üksteist. Äh, seega lisaks sellele, et me soovime muuta statistilised äh, süsteemid sõltumatuteks ja tugevateks, äh, soovime ka seda, et ametnikud võtaksid vastutuse. ja me palume, et liikmesriigid selle tagaksid ja meile teataksid, mismoodi nad on oma süsteeme muutnud, et see oleks võimalik. selline on siis meie ettepanek, mis puudutab määruse number nelisada seitsekümmend üheksa ümbervaatamist ja äh, tahaksin kindlasti öelda veel ka seda, et äh, mida iganes me ei tee nende õiguslike meetmete alal, õigusliku tööriistakasti alal, ei ole meie tööl siiski mingit edu, kui äh, statistikaalased teenused äh, ja talitused on nõrgad, nad peavad töötama hästi, nad peavad olema sõltumatud ja neil peavad olema piisavad ressursid. Euroopa statistikasüsteemi mm, tugevus sõltub sellest, kui hästi me koos töötame ja see tugevus võib meil tegelikult võimaldada ka ressursid ümber jagada, nii et neid saaks kasutada tõhusamalt. seega ei olegi võib-olla vaja rohkem ressursse, vaid lihtsalt paremat koostööd, aitäh! Uh, uh, aitäh! nüüd on meil nii palju inimesi sõnasoovijate hulgas, et järgmises voorus luban ma viis küsimust. Pullman, Padimatsa, Kasia Kamau Grints ja Kullard, palun. aitäh, mul on üks küsimus härra Rademacherile. selle analüüsides, mis juhtunud on, ja siis on mul üks küsimus härra Reenile, mis puudutab niisuguste probleemide tulevast lahendust. härra Rademacher, tahaksin küsida teie poolt antud selgituste kohta kui te rääkisite äh, muutunud õiguslikust alusest, mis tingimustes te olete sunnitud töötama. mis hetkest alates olete, kehtis tuletisinstrumentidest teavitamise kohustus, kas teil eh, oli kohustus, kas oli kohustus teile vastavaid andmeid esitada, kas teile esitati neid eh, kas teil on selge ülevaade sellest, et ka teised Euroopa Liidu liikmesriigid kasutasid niisuguseid börsiväliseid tuletisinstrumente? ja kui me läheksime nüüd härra Reeni juurde, äh, siis jäädes Kreeka näite juurde, mis sobib suurepäraselt antud olukorra analüüsiks siis ma tahaksin eh, öelda seda, et minu ja minu fraktsiooni seisukoht seisneb järgmis, järgnevas. Eh, eh, me peame tegema kõik selleks, et tagada euro tugevus selleks, et ei toimuks eurovastaseid organiseeritud rünnakuid ja et euro oleks refinantseeritav nüüd ja tulevikus ma arvan, et meil oleks vaja leida euroopalikum lahendus, selline äh, lahendus peaks vastama lähenemisele, äh, mis on sätestatud artiklis sada nelikümmend kolm äh, ja mis tegelikult on võrreldav selle suhtlemisega, mis kehtib mm, Eurotsooni riikides suhtluses riikidega, kes on Euroopa Liidu liikmesriigid, kuid kes ei ole euroala liikmed aitäh. teeksin mõningad kiired märkused. härra Rademacher, ma arvan, et tegemist on ilmselt mingi eksitusega, keelelise arusaamatusega, te ütlesite, et valitsus püüdis mm, mitte avalikult äh, oma võlgu, võlgadest rääkida, püüdis näidata neid väiksemad, kui nad on. ma arvan, et see puudutab tegelikult äh, varasematel perioodil äh, aset leidnud arenguid. ma tahaksin siiralt loota, et mitte ainult euro, vaid ka Kreeka majanduse jaoks on tulevikus olemas turvavõrgustik, kuid kui me äh, tuleksime tagasi pühapäeval langetatud euroala riikide otsuse juurde, mille käigus eh, suudeti eh, nii mõndagi selgitada ja nii mõneski asjas kokkuleppele jõuda, mis mõjus omakorda positiivselt eh, börsidele ja turgudele, siis ma siiski tahaksin loota, et kasutusele võetud instrumendid tagavad euro usaldusväärsuse ja ka eh, statistika toimimise Kreekas tulevikus. ja et Äh, rakendatavad meetmed leiavad ka tõepoolest toetuse Kreeka rahva poolt, et kreeklased tõepoolest mõistavad, et rakendatavad meetmed tulevad kasuks eeskätt neile enestele. ja kas te olete selles kindel, et praegu langetatud euroala riikide otsused on niisugusteks otsusteks, mis tekitavad kreeklastes kindluse ja suudavad äh,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 me ju soovisime selles olulises teemas, teemal arvamusi vahetada, ma tahan teid tänada tehtud töö eest, viimastel aastatel ei, teie ei olnud ju äh, volinik, kuid me tahaksime teada, kuidas me saaksime tulevikus teiega ühiselt kujunenud olukorda vältida. probleem pole ju selles, milline on olukord, milliseid ettekirjutusi ja etteheiteid tehti muuhulgas Kreekale, oli ju terve rida tunnuseid, märke sellest, et see on erakordselt keeruline ja raske olukord. härra Rademacher näitas meile samuti, et et ka niisuguse tähtsal teemal nagu euroteemal puudub meil piisav statistika, meil ei ole piisavalt koordineerimist ja seni läbi viidud kontrollid ei ole olnud piisavad ega toonud neid tulemusi, mida me oleme oodanud. Te ei, ei suutnud mõjutada neid äh, protsesse, mis äh, käivitusid või oleks pidanud käivituma siis, kui Kreeka alustas üleminekut eurole ja nüüd, kui me seisame äh, strateegia e, e Euroopa Liit kakskümmend kakskümmend väljatöötamise juures, siis me ei ole siiani e, suutnud selgelt määratleda, mida me peaksime tulevikus tegema kujunenud olukorra lahendamiseks, aitäh! suur tänu, enne kui lähme vastuste juurde, ma pean ütlema, et küsimuse soovijaid on veel üksteist, nii et ma arvan, et me peame natukene kauem täna siin olema, arvestades, et kolmas sessioon jäi ära. volinik, kas teie soovite vastata või ma ei anna teile valikut, te peate? aitäh Pro, proua esinaine. küsimused on muidugi rasked ja ka olulised. ma alustaksin härra Pulmani küsimustest ja märkustest ta küsis minu käest, kuidas me peaksime Euroopa Liidu tasandil võitlema spekulatiivse tegevusega, see on väga oluline küsimus ja see on just see põhjus, miks me täna pidasime selle olulise arutelu, kuidas parandada meie vahendeid ja valmisolekut tehtud äh, kriiside lahendamiseks Eurotsoonis. ma pean ütlema, et kuigi meil ei ole veel toimunud ametlikku arutelu nii-öelda otsuse tegemise mõttes, on äh, mul kolleegide president Barroso tugev toetus ja mul on mandaat selleks, et hakata ette valmistama äh, sedasorti mm, seadusandlikku ettepanekut ma loodan, et kui ma esitlen seda teemat äh, riikide rahandusministritele, siis äh, nende reaktsioon sellele ettepanekule on sama positiivne. aga teil on õigus, et äh, oluline on ka oluliselt võrdlusaluseks euroala riikidele on makseprogrammid mitte euroala riikidele ja me peame sisse seadma euroala kriisilahendusvahendi, mis põhineks tugevatel reeglitel ja samuti ka, mis sisaldaks finantsabisüsteemist väljumise strateegiat. kõik see lepiti Kreeka osas kokku alles eelmisel pühapäeval, nüüd meil on ähm, kokkulepe, et see on väga oluline teema ja üks kriitilisemaid õppetunde, mis me oleme saanud, on see, et me peame olema paremini ettevalmistunud võimalikeks tulevasteks kriisideks. ja sellepärast me teeme formaalse ja konkreetse ettepaneku selles osas, kuidas sisse seada eh, Eurotsooni rahastabiilsuse tagamise instrument. teine punkt. proua Podimata ja härra Margaio küsimused, mis puudutavad vahetustehinguid, äh, võlakirju ja statistikat, ma jätaksin selle vastamise peamiselt härra Rademacherile, sest tema tunneb seda teemat äh, põhjalikult, ta on seda teemat väga mm, süvitsi uurinud. mina võin öelda, et volinikuna, kes vastutab Eurostati tegevuse eest, olen palunud Valteril ja Eurostatil teha oma tööd nii, et vaatamata sellele uuele teabele, mida me saame Kreekast ja me saame uut teavet iga päev, iga nädal et me ikkagi nende uute andmete teadasaamisel ei toimuks iga päev või iga nädal mingisugune statistika uuendamine, sest see tekitaks probleeme turu usaldusega. selle asemel äh, on meil põhjalik uurimine, mis puudutab vahetustehinguid ja võlakirju ja siis nii-öelda lööme laua lagedaks ja teeme korraga kõik muudatused, mis puudutavad äh, Kreeka riigivõlga ja kuigi see puudutab ka eelarve defitsiiti, siis ma pean ütlema, et Kreeka äh, statistikaamet ja Kreeka asutused on väga oluliselt parandanud oma tööd ja ma usun, et me saame äh, üsna usaldusväärsed andmed äh, eelarve defitsiidi kohta ja pärast seda, kui meie oleme omalt poolt need ära kontrollinud, siis meil on olemas nii usaldusväärsed andmed, kui ühe üldse olla saab. mis puudutab härra Klintsi ja ka proua Podimata küsimusi äh, eelmise pühapäeva otsuste kohta, kui meil oleks rohkem aega, siis ma võiksin üksikasjalikumalt selgitada, sellepärast et see on väga selge ja väga üksikasjalik otsus, mina palusin, et see vastu võetaks, sellepärast et meil on vaja turge veenda selles, et meil on olemas selge mehhanism, mida kasutada. nüüd, kui kõik on selge, esmaspäev, teisipäev äh, oleme läbi rääkinud ka IMF-iga, jätkame seda veel lähipäevadel nii, et me saame võrrelda ja kokku panna oma programmid, mis puudutavad näiteks neid esitatavaid tingimusi. nii et pühapäeva otsusest annan teile lihtsalt et äh, lühikese ülevaate annab äh, komisjonile koostöös Euroopa Keskpangaga ja tihedas koostöös IMF-iga õiguse hinnata Kreeka äh, rahanduse olukorda mm, selles osas, kas võiks anda abi, see annab komisjonile õiguse rääkida läbi võimaliku laenulepingu osas, programmi parameetrite osas ja see annab komisjonile mandaadi Äh, ka selle mehhanismi koordineerimiseks, juhul kui see aktiveeritakse. kõik otsused võtab Eurogrupp, aga komisjoni roll on väga selgelt defineeritud ja meie töötame selle mandaadi alusel, mis meile selle otsusega antakse. ja nüüd pöörduksin tagasi härra Burmani kommentaari juurde. kuna meil ei ole ühenduse tasandi instrumenti, siis on liikmesriigid need, kes teevad otsuseid. see on tegelikult vastus ka härra Klintsile ma arvan, kahe või kolme kuu pärast äh, võime selle otsuse teha, protsess ei ole olnud lihtne ja on ähm, võtnud palju tööd ja veenmisjõudu, aga nagu tavaliselt poliitika on äh, tahte küsimus, aga võimalikkuse kunst ja see kehtib ka siinkohal. härra Klints küsis paketi mm, kogu maksumuse kohta, selles osas oli selge kokkulepe, et euroala liikmesriigid äh, on valmis andma kuni kolmkümmend miljardit eurot esimese aasta jooksul. programm äh, pannakse kokku koos IMF-iga ja IMF ka kaasrahastab seda, äh, see mm, viitab ka võimalikele mahtudele ja äh, kui me räägime teisest ja kolmandast aastast, kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kaksteist, äh, programm on kolmeaastane, siis äh, see hindamine tehakse komisjoni Euroopa Keskpanga poolt koostöös IMF-iga, et me saaksime välja tuua, milline on konkreetne rahastamismehhanism juhul, kui see tuleb aktiveerida. proua Goulart ütles, et komisjon ei ole Kreeka suhtes tegutsenud, ma ei ole teiega nõus, võib-olla ma lihtsustan teie seisukohta, aga võt-, kui me võtame kaks põhidimensiooni ehk siis eelarve konsolideerimine Kreekas ja teiseks äh, finantsabi, kui seda vaja läheb, siis äh, me tegutseme mõlemis suunas. nii et ma ei saa öelda, et me ei ole midagi ette võtnud me ei saa öelda, et me oleme oma eesmärgi täitnud, kindlasti mitte, sest äh, palju on veel ära teha, eriti Kreeka valitsuse, parlamendi, tsiviilühiskonna administratsiooni poolt. aga me oleme õigel teel, äh, riigi rahanduse konsolideerimine sel aastal toimub, äh, me ei tea, mis juhtub aastatel kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kaksteist, aga sel aastal äh, Äh, see toimib ja mis puudutab rahalise abimehhanismi, siis äh, see mehhanism on meil nüüd olemas ja me kasutame seda olemasolevat hoogu ära ja selleks, et teha ka ettepanek alalise kriisilahendusmehhanismi loomiseks. Te viitasite ka meie algatusõigusele ja sellele, kui palju seda on kasutatud või mitte kasutatud Mm, ma võin öelda, et ma täna volinike kolleegiumis äh, äh, tsiteerisin paari päeva vanust Financial Timesi, äh, kus ühe liikmesriigi ametnik, keda ma ei nimetaks, mul on omad kahtlused, aga seda ma ei kommenteeri, üks liikmesriigi ametnik ütles järgmist, liikmesriigid on Äh, aluslepingu peremehed, komisjon on selle teener. mina olen äh, autoosade endine müüja, mul ei ole midagi teenimise vastu ja teenindamise vastu, aga komisjon on aluslepingute hoidja, meil on äh, õigus, algatusõigus ja ma ütlesin ka oma kolleegidele, et seda algatusõigust tuleb kasutada. suur tänu, ma tuleks tagasi konkreetselt äh, Äh, bilansi küsimuste juurde ja nende reeglite juurde, eriti mis puudutab reeg-, aastat kaks tuhat üks ja kuidas need reeglid on arenenud. ühe lausega esiteks, meie valdkonnas toimub võib-olla suhtlus või pingpong äh, reeglite ja tegevuste vahel. uued head äh, kreatiivsed instrumendid ja reeglite muutumine reaktsioonina. ja me oleme, see oli see olukord äh, meie aastakümne alguses ja see tegelikult ka tõenäoliselt jätkub järgmiste aastate jooksul, see ei lõpe, nii et meie statistikud natukene jookseme järgi ähm, uutele tekkivatele turuinstrumentidele, aga äh, kui me vaatame äh, kaht-, siis on kaks tasandit, on üldreeglid, ähm, on määrus, seda määrust muudeti aastal kaks tuhat, aga selle äh, määruse muudatus ei sulgenud seda turul toimuvate vahetustehingute äh, Ähm, auku, ehk siis äh, meil on üldine määrus vahetustehingute kohta, aga mitte selliste nii-öelda turul kõrval toimuvate kohta. ja aastal kaks tuhat seitse võeti vastu ähm, nii-öelda juhised, mis lepiti kokku liikmesliikide äh, ja Eurostati vahel ähm,. nii et pärast aastat kaks tuhat kaheksa neid niinimetatud off-market swaps'e äh, tuleb, äh, nendest tuleb äh, teavitada, nende aruandlus on selge ja meil on ka selge, mis toimub. riigid on kohanenud ja nad on vastavalt ka mm, oma aruandluses neid tehinguid kajastanud, aga me oleme igal juhul palunud kõigil kahekümne üheksal liikmesriigil meile teada anda, kas neil on Äh, seda tüüpi tehinguid. Kreekast on tulnud kiri, äh, kus on selgelt öeldud, et seda tüüpi operatsioon ei ole Kreekas seaduslik. et see on see üks koht, kus me ei saanud sügavamalt kaevata, sest meil lihtsalt ei olnud pädevust. meil ei olnud seda mm, pädevust Eurostatina, tol hetkel me pidime lihtsalt uskuma Kreeka kinnitust ma tahaks ehitada ühe küsimuse. on olemas ka teisi liikmesriike, kes kasutasid neid instrumente. ma tahtsin teada, kas see selles olukorras oli segatud ka teisi äh, krediidiinstituute peale äh, Goldman Sachsi, jah, oli ka äh, teisi liikmesriike, kes omandasid turuväliseid tuletusinstrumente ja vahetusinstrumente. väga täpselt ei saa ma siin käigu pealt teile vastata, kuid tõenäosus räägib selle poolt, et mitte ainult Goldman Sachs siin sellel turul ei tegutsenud liikmesriigid nagu Itaalia, Poola, Belgia ja Saksamaa ja Kreeka osalesid eh, niisugustes vahetustehingutes ja Kreeka puhul öö, eh, on see, kus me veel asju tegelikult ja tagamaid selgitame. nüüd lähen tagasi inglise keele juurde. Ah, okay. So may I can my nii et kas me peame kordama inglise keeles vastust? tõlge töötas inglise keelde? ma arvan, et meil ei ole aega korrata, aga võib-olla võiksite vastata härra Garcia Magaio küsimusele, ta tahtis võlakirjade kohta täpsemalt teada. consciente Eurostat kas Eurostat teab, et toimus liikmesriikides võlakirjade väljaandmist, mis moonutasid riigi avaliku sektori statistikat? jah me olime teadlikud, me andsime välja juhised ja pärast seda liikmesriikides sellist väärtpaberistamist enam ei toimunud, nii et enne meie äh, guidance note'i väljaandmist äh, sellised asjad toimusid, aga praegusel hetkel ei ole meile teada ühtegi uut juhtumit aga muidugi mõnel juhul on toimunud pikendamine vanade juhtumite puhul. kas te võiksite komisjonile ja parlamendile anda ülevaate konkreetsest kontrollimenetlusest ühes või teises riikes, riigis? Uh, mis puudutab niinimetatud uh, bilansi, bilansiväliseid uh, võlgu, või peidetud võlgu, siis ma viitaksin sellele, mida me tegime eelmisel aastal äh, osana äh, finantskriisi mm, fenomeni paketist. seal on meil suur valik erinevaid äh, tegevusi ja on väga raske teha vahet jätkuvate kohustuste ja realiseeritud kohustuste vahel. ja kui me tahame tagada sajaprotsendilise läbipaistvuse kõigi statistika kasutajate jaoks, siis ähm, me tõime välja era, eraldi tabeli, kus on välja toodud igasugused äh, tagatisega seotud tehingud kõikides liikmesriikides, nii et see on see täispilt aga mitte kõik need tagatisskeemid äh, ei ole otseselt kaasa toonud äh, statistikas äh, võla ülesvõtmist. Ähm, mõnel juhul mm, me ootame näiteks selle tähtaja saabumist, nii et kui te lähete meie veebisaidile, siis otsige sealt üles see tabel ja lugege seda. see on väga informatiivne ja, ja põhjalik tabel okay.. Uh, I... suur tänu. kuna meie aeg on piiratud, sest volinik peab ära minema, siis ma kuulan ära kõik jäänud küsimused, palun piirduge ühe minutiga. Uh, need, kes ei pea kinni, ma uh, lülitan mikrofoni välja või vabandust, need viimased ei saa küsimust esitada ja nemad võivad olla vihased nende peale, kes liiga pikalt rääkisid. proua Savella, palun. aitäh, härra volinik, härra Rademacher ma tahaksin parlamendile meenutada ühte asja. kahe kuu eest otsustasime, arutasime täiskogul Strasbourgis küsimust, mis käsitles Kreeka statistikat. kuid see, mida ma nüüd ütlen, pole mingi õigustus e, ega soovi kuidagi kreeklasi õigustada, seal on tõepoolest terve rida probleeme statistiliste aruannetega, ent toona küsiti Barrosolt, miks Eurostati volitusi ei laiendatud, et ta saaks kontrolle läbi viia. ja mulle tundub, et kahe tuhande neljandal aastal oli see olukord niisugune, kus komisjon kutsus üles euroala riike äh, laiendama mm, Eurostati volitusi, ka need ettepanekud lükati tagasi, see tähendab seda, et Eurostat ei saanud neid volitusi. ja seetõttu äh, avati Pandora laegas ja nüüd me näeme, mis kõik selle tagajärjeks on äh,. me oleme kaotanud väga palju aega ja mm, me ei ole saanud, me ei ole suutnud käivitada euroala äh, mänedžere, asi ei ole mitte ainult Kreeka majandusküsimustes, vaid tegelikult on küsimus kogu euroala problemaatikas. jah, selge, et need on Kreeka probleemid, kuid need tähendavad probleeme kogu euroala jaoks suur aitäh! tahaksin esitada lühidalt küsimuse. kui Kreeka laenumehhanism nüüd käivitatakse, kas kumb selle asja lõplikult otsustab ja kes selle eeskätt käivitab, kas Euroopa Liit või IMF? me oleme rääkinud äh, vahetustehingutest ja äh, väärtpaberistamisest, aga kas komisjon on teadlik, kas äh, komisjon teab, et meil on olemas liikmesriik, mille raamatupidamine on ikka veel põhimõtteliselt kassapõhine mm, ja kuigi statistikat esitatakse vastavalt standardile, siis oma isikutele, oma kodanikele näidatakse andmeid, mis on täiesti anakronistliku süsteemi põhised. jah. proua juhataja, minul on jäänud mulje et kogu selle kuulamise huvi toob täiesti selgelt välja selle, mida meil on siiamaani jäetud rääkimata. me lähtume sellest, et Kreeka pole enam usaldusväärne, kuivõrd statistika on vale, eksitav ja valesti esitatud Mm, minu arvates on nüüd tegemist olukorraga, kus me ei soovigi saada selget ülevaadet avaliku sektori võlgadest Euroopa Liidu liikmesriikides. tahaksin küsida, Euroopa Komisjon, Eurostat, mida te tegelikult teaks, teadsite kõikidest nendest eufemistlikest tehingutest, mis aastate vältel aset leidsid? komisjon ja Eurostat peaksid olema ju asjatundjad ja minu arvates on nad kaasvastutavad sellise kujunenud olukorra eest mida me siis teeme kõigi nende ametnikega, kes tegelikult teadsid, milline on äh, tegelik olukord, kes võib-olla aitasid kaasa sellise olukorra tekkimisele, millega täna silmitsi seisame? kas ei oleks mitte õigem, et me nimetaksime neid nimepidi?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 Okay, so we're out of time. aeg on otsas. Äh, nii et äh, ma lasen veel edasi küsida, aga kui te lühidalt ei tee, siis volinikku enam ei ole ja vastuseid ei saa. Elisa Ferreira, palun. aitäh. tahtsin küsida järgmist tänasel pressikonverentsil, mida te pidasite, püstitas Associated Press olulise küsimuse ja väidab nüüd, et äh, Euroopa Liit soovib, et Portugal valmistuks äh, kokkuhoiupoliitikat rakendama meie ju ei ole kuulnud, et Portugal oleks tege-, tegelenud statistiliste võltsandmete esitamisega. kuid Portugalis on juba rakendatud rangeid kokkuhoiumeetmeid. kas me saame seda kõike usaldada, kuidas me peame suhtuma pressikonverentsil tehtud avaldustesse Mm, ja sest praegu on tegemist olukorra, kus spekulandid ja eh, reitinguagentuurid eh, võivad teha, mida nad tahavad. ma arvan, et me peaksime käituma erakordselt mõistlikud ja õppima nendest kogemustest, mis kahjuks meil Kreekaga on sunnitud eh, oleme koguma ja lähtuma sellest ka Portugali asjadest rääkides. suur tänu, proua esinaine, paljudele küsimustele, mis mul peas olid, on juba vastatud, aga ma tahaksin äh, äh, keskenduda sellele, et pärast Enronit on oodatud ettevõtetelt oma käitumise muutumist. ja selles kontekstis on hämmastav äh, kuulata nendest väärtpaberistamisskeemidest, mida valitsused on ette võtnud on ka paljud bilansiväliseid finantseerimismehhanisme äh,, erieesmärgilised äh, ähm, skeemid, BFI-d ja nii edasi, väga palju akronüüme äh,. kas ei ole võimalust nõuda riikidelt, et nende andmete esitamine toimuks täiesti selges vormis, nii et me teaks, kui palju me õlgu oleme? aitäh ja suur tänu kommentaaride eest ja läbipaistvust on rohkem vaja. seetõttu oleks hea, kui te saaksite vastata kolleeg Eppinki küsimusele, äh, sellele teema tõstatas ka äh, kantsler Merkel selles osas, kas me ei peaks looma äh, juriidilist mehhanismi, kuidas äh, Äh, riik, mis ei täida kogu aeg reegleid, saaks Eurotsoonist lahkuda. me ei ütle, me peaksime seda kasutama, aga see on vähemasti selline vitsahirm. nüüd äh, struktuurifondide äh, kasutamisel on ähm, jäänud umbes kaheksateist miljardit kasutamata raha, mida võiks järgmistel aastatel Kreekale laenata. komisjonil on ähm, õigus äh, näiteks äh, ka struktuurifondide puhul õigus äh, reeglite rikkuva riigi puhul raha kinni hoida või vähemalt sellega ähvardada ja me võiksime ka mõelda sellele, et Äh, reeglite järgimisele pöörataks rohkem tähelepanu, milline on teie seisukoht? mul on kaks lühidat küsimust, esiteks selle põhjal, mis juba härra Klints küsis, me räägime põhjustest ja tagajärgedest, ent mul on ikkagi tunne, et me pole siiani kuulnud äh, komisjonipoolseid konkreetseid ettepanekuid, muuhulgas menetluse osas, mis aitaks meil tagada äh, majandus- ja kasvupakti toimimise ja minu meelest on tegemist vaid äh, oleme täna siin vaid kuulnud pidevalt vastuolulisi avaldusi, muuhulgas volinik Reeni suust äh, me räägime siin krediteerimisprogrammi mm, programmist ja kiidame seda, samas me esitame kokkuhoiunõudmisi äh, Portugalile ja peale selle, härra volinik Rehn, tahaksin teilt küsida, kas te teate, et Euroopa Liidu liikmesriigid äh, on, on, on Euroopa Liidu liikmesriike, kes on kavas, kes, kellel on kavas anda Goldman Sachs äh, kohtu alla, kas te teate seda üldse? Olle. Olli, palun. suur tänu. mis puudutab seda süüdistuste loopimist, siis peaksime ka meie siin kojas teatud vastutuse võtma. väga paljud meist hääletasid ka selle poolt, et Kreeka eurotsooni vastu võeti, nii et võib-olla meil lasub ka väike vastutus. nüüd rootsi keeles tean, et kolleeg Reen oskab suurepäraselt rootsi keelt ja ma tuginen sellele mehhanismile, mida komisjon on praegu ette pannud. see on väga tasakaalustatud mehhanism, et komani-, komisjon on ju väitnud, et tal on olnud selles asjas juhtroll, aga meil on ka riike, kes on väljaspool euroala ja mulle tundub, et kogu selle küsimuse menetlemise juures on tagajärjeks Euroopa järjest suurem lõhenemine. meie ühelt poolt on olemas mitmesuguseid initsiatiive, teisalt tehakse nägu, äh, nagu väljaspool euroala riik, euroala riike ei olekski. kas me ei peaks ometi äh, kutsuma väljaspool euroala jäävaid liikmesriike üles eh, siin antud eh, keerulise raha, rahalise probleemi lahendamiseks samuti osalema? mulle tundub, et paljud annavad veel märku, aga me peame küsimuste esitamise lõpetama. härra äh, Radermacher jääb ka järgmiseks sessiooniks, nii et tema võib-olla saab veel vastata. aga nüüd äh, siin räägiti artiklist sada kolmkümmend kuus, aga samas kui parlament tahaks äh, tegelikult äh, selle mitmepoolse järelevalve juures lähtuda artiklist sada kakskümmend üks võib-olla see on täienduseks härra Schmidti küsimusele, härra volinik, palun. aitäh, proua esinaine. ma alustaks küsimusest, eh, mille esitas proua Sorella Kreeka statistika kohta ja samuti küsimusest äh, härra Barrosole, ma viitaksin, et eelmisel korral ei olnud liikmesriigid ega parlament valmis Eurostatile audiitori õigusi andma. ma usun, et seekord äh, see õnnestub üsna kiiresti, sest et äh, nõukogu võib öö, äh, otsuse ükskõik millal vastu võtta, see on väga mm, hea, hea eelnõu, seda on juba viis aastat tagasi arutatud, seda on kergelt öö, äh, muudetud, aga sisulisi põhjuseid, miks seda kiiresti vastu võtta ei saaks, ei ole. mis puudutab öö, seda ajakava majanduse juhtimise osas, vähemalt ingliskeelses tõlkes, öeldi, et me oleme oodanud juba kolm kuud. me oleme oodanud kolmkümmend aastat, sest need küsimused tõstatati muuhulgas näiteks ka Delori raportis need väljakutsed ja võimalikud puudused toodi juba siis välja. nüüd me oleme oma rasked õppetunnid kätte saanud ja sellepärast olemegi teinud, olemegi tegemas ettepanekut äh, euroala kriisilahenduse ja rahastabiilsuse mehhanismi loomiseks ja meil on vaja sedasorti tööriista, et tagada finantsstabiilsus Eurotsoonis kõikides võimalikes tingimustes. ärgem unustagem, et Äh, Kreeka on aastaid elanud üle oma võimete ja on toimunud äh, äh, vastutamatus ja süstemaatiline statistiliste andmete problemaatiline esitamine. nüüd Kreeka valitsus ei ole tegelikult isegi veel palunud rahastamise abi see küsimus, mis puudutas siis selle programmi äh, mahtu ja me ei ole ka rääkinud äh, võimalikest tingimustest. meie oleme valmis, aga praegusel hetkel seda abi ei ole palutatud. härra Strituna viitas äh, vanamoelistele ähm, raamatupidamismeetoditele ma olen teadlik sellest riigist, mida te silmas pidasite, ma olen Eurostatilt infot küsinud, ma kindlasti saan selle ja võib-olla härra Radomäher oma vastustes viitab ka sellele. siis räägiti Kreeka karistamisest. mina ei näe seda asja nii, minu arvates eelmise pühapäeva otsus oli solidaarsusakt Kreeka suhtes ja küsiti, kas seoses äh, statistiliste või võlakirja või vahetustehingutega on äh, ebaseaduslikke toiminguid tehtud, mina ei tea, vahetustehingute puhul vastus on ei, need olid õigel ajal, äh, need olid vastaval ajal õiguspärased, juriidiliselt olid nad korrektsed, vastavalt liikmesriigi õigusele ja aastast kaks tuhat kaheksa on Eurostat sedasorti tegevused äh, riigi rahanduses keelustanud. nii et aastast kaks tuhat kaheksa on olukord parandanud, parandatud, Euroopa tasandi reeglid on muutunud, aga juriidiliselt korrektne ei pruugi muidugi ähm, olla äh, alati sünonüüm sõnaga legaalne ja kui Eurostat äh, mingi missiooni käigus peaks kuulma, et tegemist on olnud seaduserikkumistega, siis äh, mind tuleb kohe sellest informeerida ja me informeerime ka kõiki pädevaid Euroopa äh, asutusi, kes asjasse puutuvad. härra Martin viitas Handelsblati spekulatsioonidele, mina spekulatsioone ei kommenteeriks, need ei ole õigustatud ma tahan lihtsalt öelda, et kui Kreeka finantsabimehhanism tuleb aktiveerida, siis on selge, et esimesel aastal on Euroop-, euroala liikmesriigid lubanud tagada kuni kolmkümmend miljard, miljardit eurot, paralleelselt toimub IMF-i e-, poolne rahastamine, IMF-i poolse summa osas otsustab IMF ise, mis puudutab teist ja kolmandat programmi aastat, siis võimalikud otsused tehakse Euroopa Keskpanga ja äh, komisjoni poolt tehtud hinnangu alusel Eurogrupi rahandusministrite poolt. siis proua Ferreira küsis Portugali kohta. jah, tõesti, me täna kolleegiumis hindasime Äh, Portugali hilinenud äh, stabilisatsiooniprogrammi ja mul on väga hea meel, et äh, minu töötajad tegid väga kiiret tööd, veetsid oma mm, nädalavahetusi selle programmiga. me peame oluliseks, et iga stabiilsusprogrammi hinnataks stabiilsus ja kasvupakti alusel, seda me oleme teinud Portugali valitsus on välja pakkunud ambitsioonika ja üsna konkreetse äh, programmi. seal on teatud riske, mis puudutab kahe tuhande üheksanda aasta andmeid eelarve defitsiidi osas ja samuti makromajanduse arengute osas. kui need riskid ähm, realiseeruvad, siis võib vaja minna täiendavaid meetmeid selleks, et stabiilsusprogrammi eesmärke saavutada. proua Ford viitas härra Eppingi küsimusele, kas riik, kes pidevalt rikub reegleid, võiks lahkuda, võiks saada sunnitud lahkuma Eurotsoonist ja viitas ka välja pakutud Euroopa äh, valuutafondile. mina loen aluslepinguid nii, et äh, sellise otsuse tegemine äh, eeldaks aluslepingute muutmist ja te teate, millised äh, järelmõjud sellel on. meie pakume välja alalise kriidilahend-, kriisilahenduse mehhanismi, mis on siis tingimuslik abimehhanism ja me tahame selle ehitada selliseks, et mitte ükski riik ei tahaks selle mehhanismi kasutajaks sattuda aga mina isiklikult ei arva, et sunnitud lahkumine Eurotsoonist oleks kooskõlas äh, aluslepingutega või äh, ka äh, üha äh, paremini integreeritud liidu loojate esialgsete ideedega sellest, äh, milline liit, liit peaks olema. härra Langen küsis, millal me teeme konkreetsed ettepanekud, äh, me teeme seda järgmise paari nädala jooksul ja ma tahtsin parlamendiga arutada, see on äh, tegelikult esimene võimalus sellest teemast rääkida teiega, täna ma tahaksin ka rääkida nõukoguga, konsulteerida huvitatud osapooltega nii põhjalikult kui võimalik ja paari nädala jooksul teeme sisulise konkreetse ettepaneku, äh, mis puudutab äh, stabiilsus- ja kasvu pakti äh, tugevdamist, järelevalve tõhustamist ja alalise kriisilahendusmehhanismi loomist. Mm, Portugali küsimusele ma juba vastasin, põhiküsimus siin on see, kas välja toodud riskid äh, materialiseeruvad. ma olen nõus härra Smithiga, et Äh, süüdistuste loopimine lahenduste leidmise seisukohalt ei ole väga konstruktiivne, me peame analüüsima küll. ja mis puudutab seda, kas see majanduste juhtimise koordineerimine peaks kehtima ainult Eurotsoonis või kogu Euroopa Liidus, siis minu vastus on loomulikult Euroopa Liidus. Euroopa Liidus on kakskümmend seitse liikmesriiki ja see on meie lähtepunkt. proua Tšer, äh, proua, proua eesistuja äh, viitas artiklile sada kakskümmend üks, mida parlament eelistab. ma olen nõus äh, sellega kasu-, selle kasutamisega, mis puudutab Äh, majanduspoliitika kujundamist, varaseid äh, hoiatusi ja nii edasi, me ei ole seda artiklit äh, piisavalt kasutanud, see on üks sellistest alakasutatud instrumentidest, mida me võiksime tulevikus paremini ära kasutada ja see puudutab kõiki kahtekümmet seitset liikmesriiki samas me töötame aluslepingu alusel ja aluslepik on selge, artikkel sada kolmkümmend kuus puudutab Eurotsooni liikmesriike ja ma kutsuksin üles neid liikmesriike, kes Eurotsooniga liitumise äh, kriteeriume täidavad Eurotsooniga liituma ja saama osaks täielikust mm, koordineeritud majanduspoliitikat. Willkommen! oma viimastes vastustes te ütlesite, et olete palunud kõigil kahekümne seitsmel liikmesriigil teatada oma tegevusest. kas see katab ka selle moratooriumi küsimuse? seoses bilansi äh, põhiste tehingutega kas see tähendab, et selliste tehingutega siis praegu rohkem ei tegelda või vastab sellele härra Rademacher? jah, pigem härra Rademacher, kuid minu arusaamist mööda me seda artiklit tegelikult ei vaja, sest äh, piisab äh, harilikust aruandlusest Eurostatile, iga liikmesriik peab, äh, on kohustatud andma andmeid Eurostatile, aga ma annan sõna härra Rademachile. jah, ma tahtsin lihtsalt kontrollida nii et kui soovite jätkata. suur aitäh, proua esineja. mis puudutab moratooriumi või nõndanimetatud puhtaid andmeid, toorandmeid, siis mina saan aru nii, et Euroopa statistiline süsteem võib olla palju rohkem arenenud kui teie skeptiline seisukoht ehk lubab uskuda Euroopa statistikasüsteemis on väga palju reegleid. reegleid era- ja avaliku sektori partnerluse, väärtpaberistamise, eriotstarbeliste instrumentide, vahetustehingute ja palju muu kohta. ning niipea, kui me avastame kuskil mingisuguse augu, üritame me kiiresti leida võimaluse selle lappimiseks. ja praegu mm, esitame me küsimuse, millele liikmesriigid peavad äh, korrektselt vastama ja selleks vastuseks kasutavad nad kõiki neid instrumente. koostöös liikmesriikidega palume me neil klassifitseerida või ümber klassifitseerida erinevad vahendid. näiteks aastal kaks tuhat üks reegleid polnud kuid aastal kaks tuhat kaheksa äh, reeglid on ja neid reegleid on äh, mitu korda muudetud. riigivõlad on endiselt olemas, kuid äh, valitsused peavad neid teistmoodi klassifitseerima. see moratoorium, mida te palute, tegelikult kuulutataksegi kaks korda aastas juba välja seoses meie küsimustikega. mis puudutab juhtumipõhiseid nii-öelda testuuringut, siis ma ei tea, millist äh, äh, vabandust, kui te räägite kassapõhisest süsteemist, siis ma ei tea, millist liikmesriiki te silmas peate. mõned liikmesriigid tõesti äh, niimoodi töötavad, kuid me teeme omapoolsed kohaldused ning töötame selle kassapõhise ar arvestussüsteemi ümber tekkepõhiseks. ja ma usun, et võrreldavus Euroopa Euroopa statistiliste andmete võrreldavus riigivõla ja defitsiidi vallas on ikkagi vägagi kõrge kvaliteediga. see on oluliselt äh, parem kui ähm, umbes kolmsada statistilist mudelit, mida me lisaks sellele kasutame, nii et me oleme teinud päris head tööd. aitäh! keegi ei soovi küsida uuesti sõna ja sellega võime me lõpetada oma esimese paneeli, mis on läinud, mis on läinud äh, pisut üle aja, kuid loodetavasti teine paneel läheb lihtsamalt. ja me lähemegi nüüd äh, teise paneeli juurde, kus äh, meie juurde on tulnud, tulnud ettevõtlussektori äh, esindajad, kes nüüd võtavad äh, üle härra Reeni ja härra Nadermacheri kohad. ja selleks, et sisse juhatada teine paneel, äh, sel ajal, kui osalejad vahetavad istekohti, võin ma öelda, et võib-olla te olete natuke üllatunud. võib-olla äh, on üllatunud mõned komisjoni liikmed või mõned avaliku elu osalejad et keegi võiks kasutada oma investeerimispankuri äh, oskuseid selleks, et nüüd äh, toime tulla riigivõlaga, kuid tegelikult ei peaks üllatama. ja teises äh, paneelis me vaatame seda tegevust lähemalt. me vaatame, millistel põhjustel võiks riigivõla bilansist välja võtta, mida see maksma läheb ja ähm, kui palju maksab see, kui seda ei tehta. ja millised on tõukefaktorid kõigepealt poliitiline surve, kuid siis ka äh, surve äh, päästa stabiilsus ja kasvupakt. nii et äh, ma arvan, et siin võib tõmmata tegelikult küll paralleeli pankadega, kes olid sunnitud oma andmeid manipuleerima selleks, et, et jätta äh, Äh, jätta endast äh, vääralt parem mulje, nii et äh, tegelikult me arutamegi seda, kas ehk mitte just nimelt need reguleerivad määrused ei ole kaasa toonud sellist tegevust, samamoodi nagu, mm, nagu Kreeka probleemide puhul oli ja nagu on ju ka teada, toetavad neid spekulatsioone ka kaubandusinfo hoidlad. aga kui palju meil neid probleeme on ja e, kas nendega ehk ei, e, ei liialdata, kas tõesti on ennekõike tegu riskifondidega, nagu räägivad ajalehed, või on vastavat tegevust läbi viidud ka mujal? sellest kõigest me kuuleme, me kuuleme ka paljust muust ja praegu anname me sõna Gerald Corriganile, kes on Goldman Sachs eh, panga eh, esimees USA-st ning on eelnevalt töötanud ka Föderaalreservi pangas eh, New Yorgis, nii et tema peab ettekande ning vastab siis üldistele ja spetsiifilistele küsimustele ning teiseks esineb meile ISTA globaalpoliitika üksuse juhataja härra Richard Metcalf, IPSA rahvusvahelised vahetustehingud ja tuletisinstrument, eh, rahvusvaheliste vahetustehingute ja tuletisinstrumentide liit. aitäh, lugupeetud proua esinaine härra Korgen, kui te soovite, siis te võite istuda ja tegelikult te olete te siis ka mikrofonile lähemal ja teid kuuldakse paremini. selge, suur aitäh, proua esinaine, et olete mind täna siia kutsunud. ma olen äh, komisjonile juba esitanud ka kirjaliku ettekande, kus ma räägin erinevatest äh, küsimustest, äh, riigivõla haldamisest äh, ja sellest, kuidas hõlbustada tuletisinstrumentide turgude järelevalvet. ja et hoida kokku aega, peatun ma lühidalt ainult teatud osadel sellest kirjalikust ettekandest. kõigepealt soovin ma rõhutada asjaolu, mis juba kerkis eelnevas diskussioonis. me peame aru saama, et äh, riikide ja ka ettevõtete finantsaru, aruandlus on pigem kunst ja mitte teadus ning äh, kõik riigid ja ettevõtted ei saa rakendada ühtseid äh, reegleid kõikidel juhtudel. kõik, kõigil riikidel, kõikidel valitsustel on selliseid kohustusi, mis eelarves alati ei kajastu ja selle kohta olen kirjalikus ettekandes toonud ka mõned näited. mina vaatan neid näiteid selliseid, et minu meelest just nende erandite pärast ongi väga oluline, ähm, et meil oleksid sellised äh, üksused nagu Eurostat kes aitavad uurida parimat tava ja aitavad seda, mis tegelik-, aitavad uurida seda, mis tegelikult toimub ähm,. meil on mitmeid erinevaid väljakutseid ja nende väljakutsete tõttu peab riigivõla haldamise protsess toimuma teatud põhiprintsiipide eh, kohaselt ja neid põhimõtteid on päris palju, aga ma räägin ainult mõnest. esimene põhimõte on see, et ähm, riigivõla haldamises äh, tuleb alati arvesse võtta kõige tähtsamaid äh, tegureid. näiteks äh, rahandusturud ning äh, ka avalikkus üldse äh, võivad äh, teatud aja jooksul taluda suurt eelarvedefitsiiti kuid äh, kui see eelarve defitsiit äh, püsib pikaajaliselt, siis äh, avalikkuse tolerantsus hakkab vähenema ning lõpuks kaob. ning kui ähm, see tolerantsus kaob, siis muutub riigivõla haldamine palju keerulisemaks ja ka palju kallimaks. teiseks usun ma, et sellistel organisatsioonidel nagu Eurostat peab olema väga suur poliitilise sõltumatuse tase tegelikult äh, võib isegi öelda, et Eurostat peab olema sama poliitiline, sama sõltumatu poliitiliselt kui, kui Euroopa äh, Keskpank, et nende mõlema jaoks on sõltumatus äärmiselt oluline. veel üks põhimõte, mis puudutab riigivõla haldamist, on on äh, on võlu, võlakirjade olu, elutsükli ähm, jälgimine no see tähendab seda, et tuleb kasutada mitmeid väga erinevaid äh, riigivõla haldamise taktikaid ja strateegiaid. ja see on ka põhjus, miks äh, paljud riigid on äh, riigi väärtpaberite hulka arvanud nii-öelda esmatähtsad väärtpaberid ja nagu siin juba ka enne räägiti, peab aruandlus jälgima teatud standardeid ja üks nendest standarditest on läbipaistvus ja selgus ning aja jooksul peab aruandlus püüdlema selle poole, et ta muutuks ka rahvusvahelisel tasandil äh, pidevaks, et, ähm, et aruanded erinevates riikides oleksid võimalikult äh, ühesugused, olen seda ise jälginud äh, piiri, piiriüleste äh, tehingute puhul ning nende tehingute kajastamise puhul. Ehm, ma nimetasin nüüd mõned põhimõtted, teisi ma ei nimetanud, kuid see ei olegi nii tähtis, sest eelarve defitsiit on eelarve defitsiit ja seda tuleb rahastada. kuid eh, siiski tuleb nendest põhimõtetest vähemalt teatud määral eh, kinni pidada, sellisel juhul tekib ka avatud eh, turg, kus tekib avatud turg. teine asi, millest ma tahaksin rääkida, on ähm, tuletisinstrumentide turu järelevalve hõlbustamine. ja ma tahaksin kohe alguses rõhutada, et äh, kuigi viimased aastad, viimased paar-kolm aastat on olnud väga keerulised, võib siiski öelda, et on saavutatud ka edu, seda edu saavutati juba aastal kaks tuhat viis sest siis äh, nägime me esimesi ohumärke, mis puudutasid infrastruktuuride ähm, nõrkust ähm, börsiväliste tehingute turul. ja äh, mina olin toona teatud ettevõtete juhatuses ja nendel ettevõtetel oli probleeme. keskpankade ähm, äh, kesk, pankade riskihalduse poliitika äh, rühm aitas välja töötada äh, lahendusi. ning et on viimase viie aasta jooksul siis saavutanud väga suurt äh, edu erinevate struktuuriliste nõrkuste leevendamisega. ma võin siinkohal öelda, et kui see grupp ei oleks teinud nii palju tööd, siis tegelikult oleks meid tabanud finantskriis olnud veel väga palju raskem kui praegu ma olen oma kirjalikus ettekandes ka toonud äh, välja viis äh, või isegi kuus konkreetset näidet selle kohta, mida see grupp tegi, kuid ma ei hakka neid üle kordama, välja arvatud siis kõige viimane. kõige viimane näide öö, äh, puudutab kesksete kesksete vastaspoolt, vastaspoole arveldussüsteemi küsimust, kus äh, alustati mitmeid äh, tehinguid, äh, mitmeid arveldustehinguid ja viidi sisse erinevad uuendused, mis tähendavad seda, et kahaneb tunduvalt süsteemne risk, mis on seotud tuletisinstrumentidega kauplemisega, eriti nõndanimetatud credit default swapsidega või credit default vahetustehingutega. ja kokkuvõtlikult tahaksin rääkida veel paarist algatusest, mida on tehtud ja mis on samuti märkimisväärsed. üks neist on keskne arveldussüsteem, mis on standarditud süsteem, mida saavad kasutada kõik turuosalised ja mis tähendab seda, et kõik turuosalised saavad kiiremini sisulist informatsiooni, mis loob paremad mängureeglid ning muudab turu läbipaistvamaks. ja see tähendab seda, et kui me vaatame asjade tänast seisu, siis umbes üheksakümmend viis protsenti elektrooniliselt avatud mm, börsil noteeritud väärtpaberite mm, positsioonid CDS-ide jaoks on juba salvestatud keskses teabehoidlas ning sarnaseid samme on astutud ka teiste tuletisinstrumentide jaoks. ma tahaksin rõhutada ka seda, et nende erinevate hõlbustavate sammude ja initsiatiivide abil on jõutud selleni, et meil on nüüd lihtsam hinnata CS-ide eh, positsioone ning erinevad eh, riigid võivad hinnata oma positsioone ning eh, neid andmeid saab vaadata avalikult. on võimalik, et edaspidi äh, aitab see tõhustada ka kapitalinõudeid ning järelevalve tingimusi. isegi praegu on kõigil, kõigi riikide järelevalveasutustel õigus nõuda äh, vastavat äh, kauplemisinformatsiooni ja igasugust muud asjakohast informatsiooni nendelt asutustelt, kes seda koguvad ning järelevalveasutus ise otsustab, millist infot ta vajab. ning äh, näiteks kui järelevalve asutus on seotud erinevate tagatiste hindamisega, siis äh, võib, äh, võib ta saadud info abil anda varajase hoiatuse, mis on kogu turule kasulik on ka teisi algatusi ja meetmeid, mida on äh, alustatud, äh, mida on äh, rakendatud juba varem. ja minu hinnangul tähendab see seda, et on loodud vajalikud tingimused selleks, et LTC tuuletusinstrumentide turg muutuks läbipaistvamaks vabandust, et ootused ehk börsiväliste tehingute turg muutuks äh, läbipaistvamaks. kuid on selge, et äh, järelevalveasutused peavad oma äh, rolli hästi kandma ka tulevikus ning et nii tuletisinstrumendid kui sularahaturg on ju turud, kus on väga palju erinevaid instrumente. suur tänu! suur aitäh ka teile ja nüüd kuulame me ära teise, teise ettekande, mille peab härra Richard Metcalf ja siis hakkame me võtma küsimusi, sest äh, liikmed annavad meile juba märku, et nad soovivad äh, küsimusi esitada. suur aitäh, ütleb härra Richard Metcalf. suur aitäh ähm, teile, proua esinaine ja kõik lugupeetud liikmed mina tahaksin samuti rääkida järelevalve tegevuse läbipaistvusest ning sellest, et meil on kolm ähm, õppetundi, mis puudutavad siis riski haldamist, millest juba rääkis eelkõneleja. kõigepealt järelevalvetöö läbipaistvus. Äh, ma arvan, et meie siinkohal saame aidata kaasa nii õigusloomele kui ka jõustamistööle. ma kavatsen teha ainult kõige üldisemaid, eh, samas kõige kõrgetasele, taselisemaid märkusi, arvestades, kui vähe on meil aega. ja tahaksin siiski öelda, et tegelikult meil ei ole praegu asjakohast mandaati ja me ei saa öelda, milline aruandlus on sobiv, mida peab suveräänne riik tegema, milliseid andmeid esitama ja eh, kuhu ja kellele ning eh, seetõttu räägin ma pigem turu tervislikkusest, turu terviklikkusest ning räägin üldiselt ma ei hakka väga palju rääkima ka sellest, kui läbipaistev peaks olema ülejäänud turg, sest minu meelest on see täiesti eraldiseisev küsimus, mille jaoks oleks vaja eraldi kulutõhususe analüüsi, kuid ma tahaksin sellel teemal siiski lühidalt peatuda ja öelda, et me oleme tähele pannud üht, läbipaistvus järgneb tavaliselt likviidsuse väljakujunemisele ja mitte vastupidi. meie esindame väga erinevate börsiväliste tehingute, tehingute äh, tegijaid ning äh, vähemalt äh, seitsekümmend huvipoolt, kes muuhulgas tegelevad riskide maandamisega ning on seda teinud tegelikult juba tuhande üheksasaja kaheksakümnendate aastate algusest see tähendab seda, et börsivälised äh, tehingud äh, ja vastavad tuletisinstrumendid ei ole ju tegelikult midagi väga uut. tuhande üheksasaja kaheksakümne kolmandal aastal töötas Maailmapank välja valuuta vahetustehingu. ning äh, samuti on, oleme välja töötanud teisi tähtsaid turuinstrumente. me oleme kõik ühel meelel et järelevalvetöö läbipaistvus on äärmiselt äh, tähtis, kui me räägime turu tõhususest ja turu läbipaistvusest äh, ja see tähendab seda, et see on kasulik kogu majandusele. tegelikult aga äh, ehkki mm, me räägime siin ka süsteemsetest riskidest ja nende maandamisest, me peame aru saama, et tegelikult räägime me ainult äh, ühest küljest jääme mm, veepealsest osast, kuid teisest küljest me eeldame sageli vääralt, et äh, need turud on palju mitmekesisemad, kui nad tegelikult on. läbipaistvus võib kaasa tuua äh, kaks tähtsat tagajärge, positiivset tagajärge, üks on see, et turumoonutused vähenevad, kuigi Äh, tegelikult ei ole võib-olla ka turumoonutused nii suured, kui arvatakse, kuid teine kasutegur äh, on süsteemne kasu, mis tähendab seda, et äh, suurte domineerivate positsioonide tekkimist on lihtsam märgata, kui turg on äärmiselt suur, või on lihtne märgata, et üks ettevõte omandab turul domineeriva positsiooni, mis muutub ohtlikuks, kui tegemist on väiksema turuga ning meie töö on seotud mõlema eesmärgiga, mida kirjeldasin sest kui turgu ei reguleerita ja selle üle ei valvata, siis tekib suur oht, et turg ei toimi korralikult, kuid kui järelevalve on olemas, siis ei ole mingit põhjust, miks see järelevalve peaks turu normaalset toimimist kuidagi häirima või segama. tihti räägitakse ka sellest, et turu terviklikkus on ju küllalt lihtne kontseptsioon. tuleb jälgida turuosaliste tegevust ja teha seda võimalikult samaaegselt selle tegevuse esinemisega, näiteks Ühendkuningriigis juba ongi välja töötatud selline järelevalverežiim, kusjuures see on rangem, kui nõuded ette näevad. ning selle süsteemi abil eristatakse ühest küljest Ähm, süsteemi, kus tuletisinstrumentidel on väga äh, suur ähm, roll ning teisest küljest siis seda olukorda, äh, kus me räägime äh, moonutavatest instrumentidest. ning see, et me saaksime, suudaksime vahet teha olukorral, kus on olemas turumoonutus ja olukorral, kus ei ole, see vahet tegemine on väga oluline. Ähm, lisaks on siis olemas kaubandusinfo hoidlad, kus on äh, eraldi välja toodud äh, ka erinevad varad, erinevad tuletisinstrumendid ja nende intressimäärad üle kogu maailma ja kõike seda hoitakse ühes kohas, ühes hoidlas. kuna erinevate vastaspoolte vahelised tegevused ja tehingud on sageli piiriülesed, siis on väga, äh, väga tähtis omada globaalset pilti erinevatest positsioonidest ning ka siin tuleb meile appi äh, see hoidla, mis ühtlasi ka on turule odavam, kuid mitte see ei ole põhjus äh, selle hoidla pidamiseks. hoidla on meile kasulik just nimelt järelevalvetegevuse ja läbipaistvuse puhul. lisaks tuleb tagada ka aruandluskohustuse täitmine ning kaubandusteabehoidlas äh, on ka nõuded selle kohta, kuidas tuleb, äh, kuidas tuleb äh, aruandeid esitada. lisaks teabe salajas, salajasuse nõue ning kui turg ise on, peaks olema see, kes infot annab, siis teatud õigusruumides on ka piirangud, mis mõningase info andmise keelavad ja nende piirangute kaotamiseks või ühtlustamiseks teeme me praegu tööd. Äh, krediidi tule, tuletisinstrumentide puhul võime me kõik saada tähtsat informatsiooni äh, vastavate instrumentide, instrumentide positsioonide kohta. igal nädalal avaldatakse uuendatud andmed, näidatakse avatud äh, positsioone ja tuleb välja, et avatud positsioone on tegelikult väga väike osa kogukäibest ning äh, võlakirjade ja äh, laenude osast äh, moodustab see tegelikult tõesti väga väikese protsessi. ka see on osa meie tööst, riskide hing-, hindamine. kõige suurem käive on kahtlemata väärtpaberitel laenuturul Credit default vahetustehingud aga moodustavad ainult kaks protsenti kõikidest võlakirjadest ja e, juba definitsiooni järgi saavad nad kajastada ainult seda, mis võlakirjade turul tegelikult toimub. Credit default vahetustehingute kättesaadavus muudab mm, nende positsioonide moodustamise e, tõenäolisemaks ja aitab kompenseerida ähm, ebakindlust. ja just see on laenajale kõige tähtsam. kuna me oleme rahvusvaheline liit ning meil on äh, liikmeid viiekümne seitsmest liikmesriigist, sealhulgas kahekümne, viiekümne seitsmest riigist, sealhulgas kahekümne kolmest Euroopa liikmesriigist, siis äh, toetame me loomulikult ka piiriülest tööd. ja me usume, äh, et kõige tähtsama infrastruktuuri asukoha määramine on oluline, kui me räägime piiriülesest koostööst. ja e, kui me ei suuda seda tööd piisavalt hästi teha, siis tekivad süsteemsed riskid. tahaksin veel öelda, et me toetame seda, et Euroopa Liit on vastu võtnud õigusakti, mis näeb ette äh, mis näeb ette äh, meetmed äh, kapitalinõude puhul, kui me räägime eriti suurtest ettevõtetest. ja kokkuvõttes siis jõuavad tuletisinstrumendid bilanssi ja ma võin omalt poolt öelda, et tegelikult on meil ühest küljest veel palju tööd ees, ähm, ühest küljest siis globaalselt ja teisest küljest ka poliitiliste siduvate kokkulepeteni jõudmisel ja me peame kõigepealt aru saama, et meie eesmärk on ühine, meie tee on ühine. kui ma saaksin seda öelda ühe äh, lausega, siis nii ma oleksingi öelnud. aitäh! ma loen nüüd ette nende inimeste nimed, kes sõna soovivad. palun vabandust, et mõned liikmed siit nüüd ära läksid, aga kahjuks on neil kiire äh, teisi tööülesandeid täitma. Hans-Peter Martin, Nicolas Salvakaros, Olli Schmidt and Werner Langen um,. So we'll start with Kay. Thank you, Madam. suur aitäh! suur aitäh ka esinejatele suurepäraste ettekannete eest see, et me tuletisinstrumentide teemal nii kaugele oleme läinud ja see, et me räägime sellest määrusest nii põhjalikult, on tegelikult väga julgustandev. ma ei ole kindel, kas, kas äh, börsiväliste tehingute, tehingutega tegelemine on piisav. selles kahtles ehk ka esimene ettekandja, härra Corrigan Teie ei ole esimene, kes tegeleb väärtpaberistamisega äh, valitsuse nimel. ma tean mitmeid teie kolleege, kes on teinud sedasama tööd, kuid ma siiski tahaksin teie käest küsida, et kui te äh, kasutate näitena mm, riikide võlgade äh, vahetustehinguid, siis kas te võiksite Äh, rääkida rahandustehingutest, äh, finantstehingutest, äh, mis toimuvad nii-öelda katteks ja millised nõuded esitatakse ostjale ja müüjale, kui suur on näiteks sularahanõue? kui ähm, te saaksite sellise näite põhjal seda selgitada, siis ilmselt aitaks see mitmeid liikmeid, kes on neile küsimustele mitu nädalat mõelnud proua Padimaatia, kui te olete oma küsimuse esitanud, siis kuulame vastuseid. suur aitäh! proua eesistuja, ka mina tahaksin tänada mõlemat kõnelejat. tahaksin esitada küsimuse kohta, mis puudutab initsiatiivi, mille esitas paar kuud tagasi Luksemburgi peaminister proua Merkel ja Kreeka peaminister. ka kirjutas kirjale alla Prantsuse president, kiri oli adresseeritud härra Barrosole see oli suunatud äh, tulevikus vahetustehingute lõpetamisele riigi võlakirjadega. see nõue oli äh, käsikäes selleks, et äh, tuletisinstrumentide turgu kindlustada ja suurendada selle õiguskindlust. kuidas me saaksime hoolitseda selle eest, et sellise eh, instantsi usaldusväärsus ja toimimine oleks tagatud. Te, te ju minu meelest ütlesite, et te olite selle instrumendi rakendamisega nõus, kui te olete sellega nõus, siis tuleks vähemalt rakendada teatud määral ka neid mehhanisme, mille alusel eh, niisuguseid vahetustegevustehinguid hinnata ja kuidas hinnata krediidiriski vahetustehinguid? härra Korgan ehk soovib enne vastata ning siis härra Merkaav. lubage siis alustada esimesest küsimusest, kui ma sain sellest õigesti aru. Te kasutasite sõna varjamine, mis on päris tugev äh, sõna. sellise sõnaga saab kasutada, äh, saab kirjeldada ikkagi ainult väga spetsiifilisi olukordi. ülemäärane varjamine, see on aga juba midagi muud. Äh, siin räägitakse väga palju läbipaistvusest ja ma olen nõus, et läbipaistvust peab olema. kui me vaatame Kreegagi näidet. Kreeka on oma ähm, avaldamismäära ning läbipaistvust muidugi viimase kümne aasta jooksul kõvasti parane, parandanud, võrreldes sellega, mis neil enne oli. ma arvan, et kui me räägime olukorrast, et kes peab rohkem tõendama, kas ostu või müüa, mõlemad. ja ma ütleksin seda täie veendumusega, mõlemad. sest ma väidan, et aastal kaks tuhat või kaks tuhat üks ning ka viimastel aastatel nüüd, äh, kus on toimunud kriis on suuresti paranenud tehingute andmete esitamine, kirjalik aruandlus, kus nii ostja kui müüja defineerivad oma absoluutse ja suhtelise vastutuse ning äh, ma tahaksin siinkohal rõhutada, et minu kogemuse äh, põhiselt on üks tähtsamaid komponente. see et isegi väga väga kogenud tehinguosalised peavad alati tagama, et tehing on hästi dokumenteeritud. Te küsisite, kes vastutab? suurepärane küsimus ja jällegi pean ma vastama, et mõlemad pooled vastutavad. mida ähm, vähem me seda unustame, seda paremini me elame. Te küsisite veel teise küsimuse? kui nüüd alustada sõnast spekuleerimine, spekulatsioon, siis tegemist on terminiga, mis olenemata keelest leiab alati erinevaid tõlgendamisviise, olenevalt sellest, kes seda sõna kasutab. ja ma tahaksin siinkohal midagi öelda, mis kõvasti mõjutab seda, kuidas me spekulatsioonist mõtleme. minu meelest on tegemist väga delikaatse kontseptsiooniga nii tuletisinstrumentide turgudel, turul kui teistel turgudel on see nii. ja tegelikult on ju ikkagi nii, et iga müüja leiab ostja ning iga ostja leiab ka müüja, e, niimoodi turg toimibki. kui keegi tahab olla kindel, et et äh, ta saab edukalt juhtida ettevõtet või riiki, et ta tahab äh, midagi müüa või osta, siis äh, ka teisel pool peab olema keegi, kes on sellest huvitatud, nii toimub ka siis, kui püütakse laenu võtta või laenu anda. ja kui me mm, räägime lühikeseks müümisest või pikaks äh, või, või pikaajaliste võlakirjade müümisest, siis räägime me spetsiifilistest tehingutest ja minu arusaamist mööda puudutabki see teie äh, teist küsimust, sest oma küsimuses te ju tegelikult esitasite ka võimaliku vastuse Ehm, kuid oma kirjalikus ettekandes olen ma kõikidest nendest variantidest rääkinud palju pikemalt. kui me tahame ka mingi näite tuua, eh, siis kui rääkida näiteks sellest kesksest arveldussüsteemist, siis me peame olema täiesti kindlad, et need süsteemid on eh, reguleeritud ning et vastava regulatsiooni sisu ja loomus on väga selge ja väga range ning näitab selgelt ära, kes võib olla nende organisatsioonide liikmeteks ning äh, millistel tingimustel saab liikmeid välja heita. minu jaoks on ka väga oluline. ja ma olen seda öelnud mitu-mitu korda mitme aasta jooksul et üks neid standardeid, mida mina isiklikult rakendaksin, on nõndanimetatud CCP-de kriteerium. ehk siis regulatiivasutustele peab olema võimalik näidata erinevate testide jooksul, et nad on võimelised et nad on võimelised vastu seisma sama suurele võlakoormale, mis muudab maksujõuetuks kaks nende suur, suurimat äh, liiget. tegemist on seega äärmiselt karmi kriteeriumiga. aga kui äh, ma vaatan nüüd uuesti teie küsimust ja mõtlen sellele, mida teie ütlesite spekuleerimise kohta, siis olen ma siiski täielikult veendunud, et praegu ettevalmistatavad reformid ning mõned reformid, mis on juba läbi viidud, võivad edukalt lahendada neid probleeme ning järgmise aasta pooleteistkümne jooksul toimuvad arengud tuletisinstrumentide vallas aitavad kaasa ka läbipaistvuse suurendamisele nii riigi, ettevõtte kui regulatiivasutuse tasandil. ning siis äh, on meil kõigil palju parem olla kui ehk praegu. Uh, aitäh ja härra Metcalf! esimese küsimuse kohta tahaksin samuti anda vastust, kuigi ei tea, kas see oli üldse mulle suunatud. ma olen kindlasti nõus et vastutust tuleb jagada. mida rohkem tegelda, tegeldakse jaekaubandusega, seda rohkem liigub vastutus ostjale, kuid jaekaubandus samas ei iseloomusta börsiväliseid tehinguid. ja peale selle, kui on suur fondihaldur, kes kasutab äh, credit default vahetustehinguid osana oma portfellist, ja ei soovi tegelikult äh, diiler, äh, diilerile äh, anda liiga palju infot iseenda kohta, siis peaksime ilmselt arvesse võtma ka neid nüansse, millest rääkis kolleeg Corrigan. kui me uurime seda, milline on või ei ole spekulatiivne tegevus, siis koheselt tekib tõepoolest definitsiooni probleem. kui me vaatame credit default vahetustehinguid siis ei saa sellist tehingut äh, tekkida, kui ei ole kahte osapoolt, äh, kellel mõlemal on hinnaliikumise kohta arvamus, kusjuures need arvamused peavad olema vastandlikud, ehk siis üks osaline ostab endale kaitse teatud äh, sündmuse eest ning teine omalt poolt saab kasu sellest, kui ei toimu sündmust, mille vastu osteti kaitse ja selleks, et leping lõpetada, tuleb äh, maksta mm, nii-öelda sissemakse. ja kui te vaatate turul toimuvat, siis avastate te, et tegelikult on äh, riskiga kauplemise turg äh, siiski üsna elav. CCP-de roll on midagi sellist, mille eest tuleb väga hästi hoolt kanda, sest äh, riskipositsioonid äh, kontsentreeruvad äh, teatud punktidesse siis, kui luuakse keskasutused. meetmed peavad olema jõulised selleks, et ei tekiks ühe, rohkem kui ühe arveldussüsteemi maksujõuetuks muutumist samaaegselt. me oleme näinud kahepoolseid arveldussüsteeme ja teame, et ka neil on oma roll. ja et Lehman Brotherite äh, kollapsi või kokkuvarisemise puhul mängisid sellised suhted äh, olulist, olulist rolli. ja siis nad mängivad olulist rolli süsteemse riski kujunemisel. suur tänu. keegi rohkem täiendavaid küsimusi ei taha. Hans-Peter Lastin, Hans-Peter, palun. Thanks uh,, Mr Corrigan. It is always very inspiring. suur tänu, on alati väga inspireeriv suhelda Golden Sachsi partnerite töötajatega New Yorgis või minu kodumaal Austraalias või kus iganes äh, viimasel paaril aastal on teie firma olnud väga edukas, teised läksid põhja ja teie olite väga edukad. selles kontekstis, kui oleks tekkinud veel selline võimalus vastu võtta Kreeka valitsuse pakkumine ja osaleda vahetustehingutes ähm, mis olid seotud siis Kreeka eurotsooniga liitumisega, kas te täna teeksite seda öö, samamoodi või te ütleksite Kreekale, et ei, see ei sobi meie mainega? ja veel üks küsimus, kas te olete nõus sellega, et tänases maailmas on Goldman, Goldman Sachs olulisem kui paavst? kuni te sellele mõtlete, Nicolas Selefankas big, we, we can't hear what you said. Can you, can you say it? I will answer your... ma vastan teie äh, küsimusele üksikasjalikumalt, aga ma tahtsin teile lihtsalt öelda, et isegi paavstil on tänasel päeval probleeme εκτός από τον Πάπα είχε προβλήματα και ένας Βυζαντινός αυτοκράτορας, ξέρετε, jah. probleeme on meil kõigil olnud. oli keisreid, kes flirtisid noorte naistega ja talle öeldi, et niisuguste asjadega võib üle piiri minna. kuid vaatamata sellele on niisugused suhted vahel millekski head Ameerikast tuleb alati midagi head, kuid sageli ka halba, seda tuleks nagu selgelt välja öelda. kriis algas ju teie juurest ja jõudis seejärel Euroopasse. ja ma arvan, et nüüd ei jää meil muud üle, kui kriisiga ühiselt toime tulla. aga nüüd asja juurde Ameerika Ühendriigid püüavad kriisi ületada sel kombel, et lasta äh, pidevalt ringlusse uusi äh, USA dollareid. Euroopas me äh, läheneme asjale teisiti, kas te ei arva, et Ameerika Ühendriikide dollar muutub nii sel kombel palju vähem usaldusväärseks? mida siiski tuleks teie arvates praktiliselt teha selleks, et et ka teie valuuta oleks õieti väärtustatud. meie ei trüki ju eurosid juurde, aga teie ei tee muud, kui trükite juurde right ma ei ole päris kindel, kas te olete nüüd paavst või kiusaja, aga võib-olla härra Korrigan soovite vastata? kõnelejal pole mikrofoni kui me nüüd äh, paavsti kõrvale jätame, siis äh, äh, vastuseks küsimusele, teades kõike, mida me täna teame, lähtudes sellest, mida krediidiriski vahetustehingud Kreekale on tähendanud aastatel kaheksakümmend kaheksa, kaheksakümmend üheksa, kaks tuhat, kas Goldman Sachs teeks seda uuesti? ma arvan, et parim vastus, mis ma saan teie küsimusele anda, on see, et kümme või üksteist aastat tagasi äh, ei mõeldud asjadest nii, nagu mõeldakse täna. ma praktiliselt ei kahtle, et kui täna äh, korduksid täpselt samad tingimused, mida ei saa juhtuda äh,, siis äh, me teeksime seda võib-olla tõesti uuesti, aga me teeksime seda äh, teistmoodi. ja pöörates ta-, pöördudes tagasi ühe varasema küsimuse juurde, äh, mis puudutas müüja ja ostja vastutust, ma tahaksin rõhutada, et isegi aastatel kaheksakümmend kaheksa, kaheksakümmend üheksa, kaks tuhat. oli FX vahetus tehingute eesmärgiks aidata Kreekal äh, dollari vääringus laenud ümber konverteerida eurovääringus laenudeks seoses euroga liitumisega. kogu see motivatsioon ja kõik need põhjendused Kreeka otsuste taga ja Goldman Sachsi otsuste taga, kõik need olid väga ratsionaalsed ja täiesti normaalsed põhjused. ja isegi, kui ma nüüd praegu vaatan tagasi sinna kümne või üheteist aasta Äh, taha, siis äh, need olid mõistlikud põhjused. tõrvatik tilk meepütis äh, muidugi oli selles, et kui me nendesse tehingutesse sihe, sisenesime ja nüüd me jõuame siin teise küsimuse juurde, siis euro väärtus võrreldes dollari ja jeeniga vähenes üsna Äh, kiiresti ja see euro väärtuse langemine dollari ja jeeni vastu kahe tuhandendal, kahe tuhande esimesel aastal, mis tõi kaasa Kreeka valitsuse öö, otsuse võtta need originaalsed vahetustehingud, mis sõlmiti turu Äh, turutingimustes ja turumääradega ja muuta nad valuutatehinguteks. see tähendas seda, et need originaalsed vahetustehingud tuli ümber struktureerida ja nendega omakorda teha intressimäära vahetustehing. see on see teema, millest praegu siin räägitakse, sellepärast et siis me liikusime turu intressimäärade juurest kokkuleppeliste intressimäärade juurde. ja sellega kaasnes de facto vähenemine poolteist protsenti Ähm, selles osas, mis puudutas Kreeka riigi võla osakaalu SKP-st, aga isegi selle väikese äh, vähenemisega oli Kreeka riigivõla suhe SKP-sse aastal kaks tuhat üks üle saja protsendi. nii et nüüd küsimus, kas me teeksime seda uuesti, oluline on silmas pidada seda, et äh, kas et kui need reeglid, mis pärast Eurostati kahe tuhande kaheksanda aasta äh, ettepanekuid äh, on kehtestatud, kui need oleksid kehtinud aastal kaks tuhat üks, siis äh, need ei oleks tegelikult tekitanud olukorda, kus Kreeka riigi poolt Goldman Sachsile võlgnetav raha ei oleks ikkagi olnud käsitletav laenuna. kahe tuhande kaheksanda aasta reegleid ka arvesse võttes, ma arvan, et kokkuvõttes vastus on jah. nüüd teine küsimus. me lähtume hüpoteesist, et äh, kriis tuli USA-st ma olen piisavalt alandlik, et tunnistada, et seal on suur osa tõtt. on täiesti selge samas, et ka teistes maailmajagudes on, oli olulisi probleeme, aga ma ei vaidlusta seda, et kriisi juured on paljuski USA-s. Teie küsimuse laiendus selles osas, mida ma arvan Äh, euro ja dollari vahetuskursist, siis ma pöörduksin tagasi, kakskümmend viis aastat olen ma töötanud keskpangas ja üks asju, üks asjadest, mida ma seal õppisin, oli see, et et ma ei kommentaari, kommenteeri eh, valuutavahetuskursse ja ma jään selle traditsiooni juurde. ma ei tea, kas härra Metcalf soovib midagi öelda, aga Konrad Rademacher andis märku, et ta sooviks sõna, nii et teil on sõna. jah, suur tänu nende selgituste eest, mul on tegelikult üks äh, väike jätkuküsimus. Te ütlesite, et tol hetkel äh, viidi vahetustehingud läbi äh, turu intressimäärade järgi. minu äh, andmetel kahe tuhande esimese aasta tehingu väärtus on üks koma neli miljardit eurot ja meil on ka info, et aastal kaks tuhat viis müüsitada selle äh, instrumendi Kreeka äh, keskpangale viie koma viie miljardi euro eest. see tekitab minus kõhklusi, kas aastal kaks tuhat üks oli jutt ikkagi turupõhistest äh, hindadest ja minu küsimus on selles, kas seal on mingisugune peidetud komponent, mille abil võlga peideti Mm, just suhtes Eurotsooniga liitumise hetkega. mina teie kahe tuhande viienda aasta andmetest ei tea midagi. välja arvatud see, et enamik, aga mitte kõik krediidiriskidest, mis Ähm, mis Goldman Sachsil Kreekaga seoses oli, müüdi teistele turuosalistele aastal kaks tuhat viis, aga rohkem ma kommentaari, kommenteerida ei saa. aga nüüd mm, aastat üheksakümmend kaheksa, üheksakümmend üheksa, kaks tuhat, mina saan asjast aru nii, et üheksakümne kaheksanda aasta alguses või võib-olla ka üheksakümne üheksandal aastal tegid Goldman Sachs ja Kreeka hulga valuutariski vahetustehinguid. ja need kõik lähtusid mitte turu intressimääradest, aga turu valuutakurssidest. järgnevatel aastatel toimus euro väärtuse tugev langemine võrreldes dollari ja jeeniga. selles kontekstis Kreeka kordas neid tehinguid. esimest korda ma arvan, et võib-olla kahe tuhandenda aasta teises pooles kasutati neid ajaloolisi intress, ajaloolisi vahetuskursse. ja sellega me pakkusime äh, Kreekale kaitset ähm, euro nõrgenemise vastu dollari ja jeeni suhtes. kõik olemasolevad vahetustehingud mõjutavad teisi tehinguid. kahe tuhande esimese aasta suvel restruktureeriti olemasolevad vahetustehingud, lähtudes ajaloolistest kurssidest ja nende ajalooliste kursside sissetoomine tõi kaasa olukorra, kus Kreekal tekkis potentsiaalne võlakohustus Goldman Sachsi vastu vastavalt tol hetkel kehtinud reeglitele, nagu te loodetavasti olete nõus. ma arvan, et me räägime siin umbes äh, kahe koma kolmest, kahe koma neljast miljardist eurost ja see tõi kaasa ühe koma viie protsendilise languse Kreeka riigivõla suhtes SKP-sse. ja nagu ma ütlesin, kui kahe tuhande, kahe tuhande kaheksanda aasta reeglite alusel oleks see mm, kohustus Goldman Sachsi ees äh, läinud kirja laenuna ja seetõttu sellist äh, riigivõla suhte vähenemist SKP-sse ei oleks toimunud Walter, kas see sobib sulle? ma arvan, et see oli kasulik sekkumine ja nagu ma ütlesin, me palusime härra Rademacheril just nimelt selleks siia jäädagi. härra Metcalf, kas te soovite vastata? ei? siis äh, Ole Schmidt, Vene langeja, härra Krutt. suur tänu, proua esinaine. Teid äh, härrad on olnud väga huvitav kuulata ja äh, minu jaoks on see ka üsna mõistlik, äh, mida te äh, räägite, aga võib-olla mõned kolleegid ei mõista teist ja ma arvan, et avalikkuse eest olete te nii-öelda hukka mõistetud. ja minu üldine küsimus on see, kui, miks te olete kaotanud avalikkuse usalduse ja mida te olete teinud, et seda olukorda muuta? ja sest mitte keegi või vähemalt osaliselt äh, ei usu seda, mida te äh, räägite. ma arvan, et see, mida te teete, on hea, aga lugedes ähm, ajalehti, kuulates kommentaare, siis ma arvan, et enamik näiteks minu valijatest äh, arvab hoopis midagi muud. nii et ma arvan, et te peaksite oma PR-osakonna tööd parandama. minu küsimus tegelikult puudutab toodete keelustamist. paljud inimesed äh, tänapäeval pakuvad välja, et teatud tooted tuleks keelustada. millised oleksid tagajärjed, kui nii toimida? Äh, kui sellised reeglid rahvusvahelisel tasandil vastu võetaks ka teie tegevusvaldkonnas ja ma jätkaks selle spekulatsiooni teemaga, võib-olla te võiksite olla pisut täpsem. mis asi on spekuleerimine? võib-olla te võiksite anda oma definitsiooni. kas spekuleerimine on alati halb? suur aitäh mul ei ole midagi selle vastu, kui härra Raademaher jätkas küsimuste esitamist, kui me tahaks ka nagu sõna saada. kõigepealt me tahaksime tänada selle ees, et olete valmis meile siin praegu nendele küsimustele vastama. mul oleks mõningad küsimused, mis puudutavad tulevaseid arenguid. esiteks oli juttu sellest, et edastatavate andmete usaldusväärsus peab olema tagatud. kogu läbipaistvuse juures, mida vaja on, siis on tegelikult säärase usaldusväärsuse määratlemine väga keeruline. Te ütlesite, et eh, päik-, päikesevalgus on parim läbipaistvus, kuid kui päikesevalgus võimaldab liiga vähe, siis on järelikult sellest valgusest ebapiis-, siis on see ebapiisav. teiseks infrastruktuuride küsimus mm, meil on siin terve rida tehinguid, mis toimuvad Ameerika Ühendriikide õiguse järele, meil on kogu see SWIFTi temaatika ja me tegelikult soovime, eksime Euroopas, et meil oleks vaja omi öö, institutsioone kõikide nende tehingute sõlmimiseks vastavalt Euroopa Liidu õiguse alusel. kuidas te arvate, kui palju sääraseid lahendusi, eh, sääraseid lähenemisi ja institutsioone oleks suuteline turg välja kannatama? Eh, ilma, et süsteem kokku ei kukuks. ja minu kolmas küsimus kuidas te hindate äh, läbipaistvuse vajalikkust konkreetsete tehingute ja finantsturutehingute vahel ja kuidas selline äh, läbipaistvus saaks olla tagatud ja neljandaks, seda küsis ka tegelikult Olle Schmidt, Äh, kuidas te, äh, kuidas on lood teie hinnangul sellega, et äh, on levinud arvamus, nagu oleks äärmiselt kõrge töötasu tegelikult pehm-, tumestanud mänedžerite suutlikkust riske ära tunda võib-olla olid Ameerikas valitsenud boonussüsteemid, lisatasud ja kõrged palgad vallandunud kriisi põhjuseks, kuna kadus igasugune eh, kriisi eh, ohtlikkuse tunnetus? Jürgen, palun, suur aitäh! ka mina tahaksin puudutada kahte aspekti, kõigepealt ma tahaksin teile meenutada, et Kreeka kriisi ei maksaks vaadata eraldiseisvana ülemaailmsest majanduskriisist. Äh, Saksa avalikkus keskendub ka kogu kriisi vaatlusel Kreekale, kuid tegelikult ma ei leia, et niisugune lähenemine saaks olla kuidagi õige, ma arvan, et kriisi kui sellist Kreekas ei saa isoleeritult vaadelda teiseks ma leian, et tänane vestlus läbipaistvusest, järelevalvest ja statistikast on erakordselt oluline, kuid äh, me saame nii järelevalve kui statistikaga turul toimuvaid protsesse küll kirjeldada, kuid me ei saa käsitleda ja välja selgitada nende abil neid põhjusi, äh, kuhu me Äh, miks me sinna jõudsime, kuhu me täna jõudnud oleme ja ma arvan, et põhjuste analüüs on see, millest tuleks tegelikult alustada. me peaksime välja selgitama kriiside vallandumise sümptomid, nende vallandumise ajendid, selleks oleks, siis oleks meil võimalik edasi minna, sest praegu, siis me ei seisaks silmitsi ka olukorraga, kus valdavalt viidatakse sellele, Äh, viidatakse sellele, et kriisi vallandumise üheks ajendik, ajendiks oli tavaliste pankade ja investeerimispankade liiga tihe koostöö ja et kõik need pangad, kes ei olnud selle süsteemiga seotud, nagu Saksamaa hoiukas-, äh, hoiukassad, pääsesid tegelikult kriisist suhteliselt kergelt viimastel nädalatel on paljud inimesed rääkinud ka sellest, eh, milline on Euroopa Liidu liikmesriikide kaubandusbilansi tasakaal, Saksamaa eh, ei ole siin ka sugugi mitte paipoiss ja ma arvan, et kaubandusbilansi tasakaalutus on ka üks faktor, mida tuleks Kreeka kriisi puhul arvestada. võib-olla te sooviksite selles osas midagi öelda, aitäh! tundub, et me oleme jõudnud kõigi maailma probleemide lahendamiseni, aga võib-olla, Gordon, te võiksite püüda vastata. ma jätan infrastruktuuri küsimused teile ja vastaksin mõnedele muudele. kõigepealt siin oli küsimus äh,, härra ütles, et et ähm, mõned asjad, mida me ütleme, on mõistlikud, aga keegi seda ei usu ja kahjuks äh, on see üsna äh, tõele vastav väide. avalikkus, ükskõik kas USA-s, siin Brüsselis või ükskõik kus, on vihane. siin pole küsimustki. ja ausalt öeldes on neil õigus vihane olla, arvestades kõike seda, mis on toimunud nii et kõik meie ja eriti need meist, kes on tegevad finantssektoris, on, vastutavad selle eest, et püüda ennast üleval pidada sellisel viisil, ähm, mis esiteks annaks avalikkusele parema arusaama sellest, äh, mis juhtus ja mida ei juhtunud tehti vigu, aga samal ajal inimesed ka õpivad nendest vigadest. see on väljakutse. üks põhjustest, miks ma kutse vastu võtsin täna siia tulla, see on just nimelt sellepärast, et ma lootsin, et mul ehk õnnestub natukene siin aidata ja luua paremat mõistmist ähm, nende küsimuste ümber, et me saaksime teha koostööd äh, avaliku äh, arvamuse ähm, normaliseerimisel. no mis puudutab ähm, toodete keelustamist ja spekulatsioone, ma arvan, et isegi tänases keskkonnas enamik inimesi oleks nõus sellega, et spekuleerimine seaduste ja reeglite piirides on hea asi, sest ilma spekuleerimiseta nüüd selles heas mõttes äh, majandus ja finantssüsteem ei töötaks. tuleb võtta riske ükskõik, kas tegemist on väikeettevõtjate või väikeste pankade või suurte pankadega. me ei lahenda maailma probleeme sellega, kui me ütleme, et äh, riske ei tohiks võtta, see on väga oluline. loomulikult on olemas ka halb spekuleerimine. ma arvan, et üks USA ülemkohtu kohtunikest on äh, teinud kuulsa väljaütlemise pornograafia kohta, kui te seda näete, siis te tunnete ära, et see on. ma arvan, et äh, see kehtib ka halva spekuleerimise kohta mis nüüd puudutab toodete keelustamist ma arvan, et turg ise töötab päris hästi. ta mitte küll ei keelusta tooteid, aga ta saab lahti nendest, mis ei tööta või millel on ebameeldivad kõrvalmõjud. kui me mõtleme selle kriisi kõige raskematele hetkedele, siis need väga struktureeritud krediiditooted, kus võimendust oli mitu kihti ja, ja võim-, ja seda võimendust oli veel äh, laenude põhiselt, kõik need tooted on kadunud. ja minu süda küll ei murdu, kui nad tagasi ei tule. jällegi ma arvan, et nii sedasorti äh, instrumentide kasutajad ja pakkujad peavad endale tulevikus aru andma, et äh, sedasorti toodetel ei ole konstruktiivset rolli turul. ma loodan, et see vastab või oli vähemalt reaktsioon teie küsimusele siin oli veel teine küsimus, mis osaliselt puudutas infrastruktuuri, selle ma jätaksin härra Metkafile, aga seal oli ka äh, küsimus palkadest. üldiselt ma ei usu, et keegi saaks tõsimeelselt vaidlustada seda, et äh, motivatsiooni ja kompensatsiooni, riskide ja kompensatsiooni vahel mõned asjad ei toiminud. vaatamata teie kommentaaridele Goldman Sachsi kohta, siis vähemalt sellel rindel ma arvan, et meie tegime üsna head tööd. ja põhjus, miks see oli vähemasti rahuldav on see, et me oleme ikkagi veel partnerlusel põhinev ettevõte, meie kultuuris on väga suur roll partnerlusel ja tippjuhtkonna suurim kompensatsioon tuleb äh, läbi firma aktsiate ma mõistan, et ka Goldman Sachsis saavad inimesed äh, palka. aga kui me püüame nüüd rääkida riskide võtmisest, rikkide, riskide juhtimisest, kompensatsioonist, siis äh, me oleme praegu paremas seisus. viimane asi, ma siis jään vait ähm siin vist äh, eristati tavapankasid ja investeerimispankasid, kui ma õigesti aru sain. kui võtta traditsiooniline Euroopa Universaalpanga mudel ja niinimetatud holding panga mudel, mis toimib USA-s, need äh, institutsioonid on tegelikult oma tegevuses oma ärimudelites väga sarnased. suur erinevus on selles, et USA-s Äh, siis pangad ei saa teatud asjadega tegeleda. aga kui vaadata universaalpanku või ka teatud holdingpanku, siis nad kõik tegelevad väga põhjalikult investeerimisega, investeerimispangandusega. ja nüüd kolleeg võib edasi jätkata. suur tänu! härra Langen, ma arvan, et teie vist tõstatasite mõned küsimused, mis puudutavad infrastruktuuri. Äh, vabandust, kui ma seda konfidentsiaalsuse teemat piisava selgusega ei puudutanud meie jaoks ei ole mitte lihtsalt oluline, vaid, vaid kiireloomuline. Äh, neid takistusi ei ole mitte kõikides äh, õiguskordades. aga selle Trade Repository kauplemiskeskuse põhieesmärk on see, et see oleks äh, rahvusvaheline, globaalne ja see tähendab, et väga kiiresti tekivad probleemid Äh, aruandluses, äh, juhul kui andmeid äh, võib kasutada erinevates riikides. ma ei läheks üksikasjadesse, aga ma hea meelega olen valmis kohtuma ECONi liikmetel, liikmete rühmadega selleks, et selgitada, kes me oleme, kelle nimel me töötame, mida me teeme seoses järelevalvega. sest meie tegelikult kogume andmeid, mille põhjal järelevalve institutsioonidel on õigeaegselt ja täpselt võimalik saada ülevaade riskide jaotumisest turul. see toob meid äh, teise punkti juurde, mis puudutab juurdepääsu, see ei ole triviaalne küsimus. meie teeme omalt poolt kõik, mis meie suudame selleks, et äh, järgida seda äh, põhimõtet aga see ei ole päris meie pädevuses. me mõistame, et olemasolevad äh, kaubandusteabe hoidlad Trade Repositories jagavad oma teavet mitte ainult äh, järelevalveasutustega, vaid ka teiste osapooltega. rahvusvaheline äh, regulaatorite rühm töötab praegu protokolli kallal, mille abil oleks võimalik anda väga kiiret äh, juurdepääsu, nii et ma arvan, et me võime siin olla optimistlikud. suur tänu, suur tänu kõikidele, kes on kohale jäänud, kas keegi soovib lõpuks veel sõna võtta, see ei ole kohustuslik, aga kui teil on tunne, et te tahate öelda midagi, mida ei ole veel öeldud, härra Metkov, kas te soovite? võib-olla üks väga lühike kommentaar, mis on seotud eh, toodete keelustamisega, ma arvan, et oluline on mõista, et põhjus, miks eh, tuletisinstrumentide turg on kasvanud, ehm, on seotud riskide suurenemisega. see on see põhiline ehm, kasvu motivaator ja seega tuletisinstrumentide keelustamine ei lahendaks seda alusprobleemi. suur tänu ja suur tänu härra Corriganile, härra Metcalfile teie jõupingutuste eest äh, vastata küsimustele, mida ma tunnistan, mis ma tunnistan väga keerulised, ma tänan teid äh, sellest, et te siia kuulamisele tulite. Te ei ole Äh, andnud oma panuse mitte ainult konkreetse teema juures, vaid ka suurele hulgale teemadele, mida me veel tulevikus arutame, nii et see oli äh, väga kasulik, aitäh. ja järgmine kohtumine on üheksateist aprill, esmaspäeval Strasbourgis äh, üheksateist null null kuni kakskümmend kolmkümmend ja sellega on meie kohtumine lõppenud, aitäh!